Euh, kallid kolleegid, tere hommikust, teen teile ettepaneku minna nüüd päevakorra kuuenda punkti juurde, mis on arvamuste vahetus Enver Hoksasega, Kosovo välisministriga. tahaksin seega tervitada meie komisjoni ja kolleegi Kukani nimel, kes on äh, Kagu-Euroopa delegatsiooni juht, äh, härra välisministrit. viimase aja äh, poliitilised sündmused Kosovos on olnud väga elavad. pärast äh, valimisi on valitsus alustanud oma tööd vastamaks tervele reale väljakutsetele, mis riigi ees seisavad. meil on väga hea meel öelda, et viimane Belgradi-Pristina dialoog oli viljakas ja olulistes punktides jõuti kokkuleppele nagu liikumisvabadus, vastastikune diplomite tunnustamine ja perekonnaseisu tunnustamine. seega on meil hea meel kuulata teie sõnavõttu nende lepete kohta. Te kindlasti teate, et Euroopa Parlament toetab Kosovoga viisavabaduse sisseviimist ja me tahaksime avada viivitamatult viisadialoogi Kosovoga. loomulikult see viisarežiimi lihtsustamine tähendab, et Kosovo peab täitma teatud rea kriteeriume, kaasa arvatud tagasi saadetud isikute tagasivõtmine. me tahaksime seega kuulda teie ootuste e, ja edusammude kohta sel teemal. härra minister, teil on sõna ja pärast teie sõnavõttu on meil plaanis ka arutelu, palun. suur tänu proua esimees. austatud väliskomisjoni liikmed. minu jaoks on suur rõõm täna siin olla ja tänan teid selle eest, et te olete mulle andnud siin täna selle võimaluse teie ees sõna võtta. minu jaoks on see väga hea võimalus arvamusi vahetada teiega, sest äh, olin üle kaheksa aasta oma riigi parlamendi liige ning mul on väga hea meel vastata teie küsimustele. ma arvan muidugi, et ma ei peaks teie aega siin väga palju kulutama pikkade seletustega. kõigepealt tahaksin teile öelda, et Kosovo Vabariik noore riigina on suutnud kehtestada stabiilsuse, rahu ja julgeoleku oma piirkonnas ning mul on väga hea meel teile öelda, et viimase kolme aasta jooksul oleme suutnud ehitada riigi üles algus äh,, algusest peale ning see toimus tänu paljude riikide toetusele, kellest enamik olid Euroopa Liidu liikmesriigid, kes on väga palju tööd ära teinud meie heaks ning äh, Kosovo elanikud on teile selle eest väga tänulikud. teiseks, nagu proua esimees ütles, viimastel kuudel oli põhiseaduslik kriis, kaks presidenti olid sunnitud tagasi astuma ning noore riigina õnnestus meil siiski sellele olukorrale lahendus leida ja me valisime uue presidendi, kes on esimene Balkani riikide naispresident ja kes nüüd esindab meie riiki ja kes on parteilise kuuluvuseta. Kosovo on, peab kinni õigusriigi põhimõtetest ja mõistab vajadust poliitilise stabiilsuse järele. me oleme pühendanud kogu ühiskonna esindamisele kolmas element, mida tahaksin täna siin välja tuua, on see, et viimase kolme aasta jooksul oli eesmärgiks ehitada üles mitmepalgeline ühiskond, multikultuurne ühiskond ning äh, Pristina, äh, Pristinas kogunes juhtgrupp kahekümne viie riigi esindusega ning meil oli võimalus üle vaadata viimase kolme aasta edusammud. mul on hea meel, et kolme aasta jooksul on meil õnnestunud üle üheksakümne protsendi meie soovitud eesmärkidest ellu viia ning viimase kolme aasta jooksul oleme üle kahesaja miljoni euro investeerunud, investeerinud, et üles ehitada kogukondi, mis koosnevad enamikus osas äh, Serbia vähemusest äh, ning parlamendis on kahekümne kuue liikmega esindatud rahvusvähemused. me oleme suutnud üles ehitada ka multietnilised institutsioonid äh, kohalikul tasandil. samas on mul väga hea meel teile ka öelda, et me oleme uue valitsusena suutnud keskenduda vaesusevastasele võitlusele ja korruptsiooni vastu võitmisele ning ka organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele. samas oleme keskendunud ka majandusarengutele ning reformidele, eriti õigussüsteemi ja administratsiooni reformimisele mul on väga hea meel, et proua esimees mainis ka dialoogi Pristina ja Belgradi vahel. see dialoog algatati eelmise aasta ÜRO resolutsiooni põhjal. siin on äh, käsitlusel paljud erinevad tehnilised teemad ja me oleme jõudnud kolmele kokkuleppele, mis tegelevad kolme põhilise teemaga. esimene, ülikooli diplomite vastastikune tunnustamine, teiseks inimeste vaba liikumine ning kolmandaks kinnisturegistrite tunnustamine ja me tahaksime kindlasti jõuda rohkemate kokkulepeteni. meie poolelt oleme väga tõsiselt pühendunud ja paindlikud. ja tahame, et dialoog oleks edukas. samal ajal näeme vaeva et meil oleksid head suhted kõikide naabritega oma piirkonnas, meil on head suhted Makedoonia ja Montenegroga, samuti ka Albaaniaga. ning need suhted ei ole mitte ainult poliitilised, vaid ka majanduslikud ja kaubanduslikud. tahaksin äh, teha võimalikult lühidalt ja siis äh, minna küsimuste juurde. järgnevatel kuudel äh, keskpikas ja pikas perspektiivis on meil ees kolm suurt väljakutset. esimene, kuidas kaasata Põhja-Kosovot, kus praegu öö, äh, toimib Serbia parlamendistruktuur. meie lähenemine on selline, et me ei taha külmutatud konflikti. me ei ole nõus selle piirkonna lahkulöömisega ja me ei soovi seal ka vägivaldset konflikti. teiseks väljakutseks on majandusareng kogu riigis. mõni kuu tagasi arendasime välja majanduskava koostöös parimate riigi ja piirkonna ning Euroopa ekspertidega ja me oleme pühendunud, et äh, teha kõik parandamaks äh, inimeste majanduslikku olukorda. kolmas väljakutse, mis on meie jaoks samuti väga oluline, on muuta Euroopa perspektiiv meie riigis konkreetseks perspektiiviks. seega palume teilt edasist toetust, eriti viisa teekaardi osas. viiekümne miljoni Balkani riikide elanike hulgas on kaks miljonit Kosovo elanikku, kellel ei ole võimalust viisat, viisavabalt reisida me palume seega Euroopa Liitu lihtsalt, et viisa teekaarti saada, me ei palu kohe viisavabastust. palju tööd on selles osas juba ära tehtud viimase kahe aasta jooksul, kuid kui meil õnnestuks saada aasta lõpuks viisa teekaart, siis ma arvan, et see annaks meile uut hoogu juurde ning meie valitsus on valmis omapoolse töö kindlasti ära tegema. teiseks oleksime väga huvitatud ka lepingutest Euroopa Liiduga. Kosovo on ainuke riik Balkani piirkonnas, kellel ei ole lepingulisi suhteid Euroopa Liiduga see äh, muudaks suures osas meie suhteid Euroopa Liiduga ning me saaksime seda hästi ära kasutada majanduslike ja sotsiaalsete reformide läbiviimiseks. Äh, kallid äh, väliskomisjoni liikmed, proua esimees meie ainuke eesmärk on Euroopa eesmärk ja Euroopa integratsioon on midagi, mis tagab meile etteaimatavuse, stabiilsuse, hea juhtimise ning reformid. me oleme iseseisvad, sest väikestel rahvastel on õigus eksisteerida sõltumatult, kuid me ei saa eksisteerida ilma Euroopa perspektiivita ning meie jaoks on Euroopa perspektiiv kõik, see on ainuke meie eesmärk noore riigina. tahaksin teid tänada suure toetuse eest, mis te olete meile viimase kolme aasta jooksul taganud, tahaksin tänada teid kõiki teiste piirkonna riikide toetamise eest samuti. eelmisel nädalal olin tippkohtumisel Horvaatias ning äh, viimase kuue aasta jooksul seal toimunu ning liitumisläbirääkimiste sulgemine ning sellest saadud hoog, ma arvan, et me peaksime seda ära kasutama, et äh, meie riiki edasi viia. proua esimees, suur tänu, et te lubasite mul siin täna sõna võtta ja muidugi olen valmis vastama kõigile teile küsimustele, suur tänu! Euh, suur aitäh, lugupeetud minister, alustame aruteluga ja palun, et kolleegid ei ületaks kolmeminutilist kõneaega. nii et me saaksime päevakorrast kinni pidada. esmalt härra Edward Kukon, kes on Kagu-Euroopa riikide delegatsiooni juht Euroopa Parlamendis. suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine, härra minister. tahaksin äh, omalt poolt ka teid tervitada kogu südamest ja teha seda siis äh, Kagu-Euroopa delegatsiooni juhina, nagu ma aru saan, tegemist on esimese korraga, kui te külastate Ahvetit ja me tunneme suurt headmeelt selle üle, et meil on avanenud võimalus teiega arutada praegust olukorda Kosovos ning eh, samuti tulevasi arenguid. pean ütlema, et parlamentidevaheline dialoog, mida me pidevalt korraldame ka Kosovo kolleegidega, on väga positiivses õhkkonnas alati aset leidnud, me oleme ühisavaldusi koostanud ja me hindame seda, kuidas meie partnerid aruteludele osalevad. ma leian, et nad alati keskenduvad kõige olulisematele teemadele, mil- ja küsimustele, millega Kosovo peab toime tulema. ma tahaksin samuti üle korrata seda, mida ütles äh, proua esinaine alguses, nimelt te võite loota Euroopa Parlamendi toetusele. Kosovo ambitsioonid liikuda Euroopaga integreerimise poole, äh, seda me saame toetada, samuti on meie jaoks oluline viisavabastus äh, küsimus ja Euroopa Parlament äh, toetab teid siin, te ütlesite, et viiekümnest miljonist Balkani elanikust ainult äh, kahel miljonil Kosovo elanikul ei ole võimalust viisavabalt reisida ning alati äh, me üritame just komisjoni veenda selles, et ei ole vaja liiga palju aega kulutada ja et oleks vaja alustada arutelusid Kosovoga teekaardi koostamisel see muidugi kerge ei ole. tahtsin lihtsalt mainida, et me oleme alati teie poolel ja me üritame alati aidata. tahaksin teha veel ka ühe märkuse sellega seoses. viisavabastus on väga oluline. praegu Kosovo elanikke ei kohelda võrreldes teistega õiglaselt valitsus peab muidugi sellele keskenduma, aga samas tahaksin ütelda, et eh, on ka palju teisi grupi, küsimusi, mille osas on võimalik edasi liikuda ilma viisavabastuseta. näiteks majandusreformid ja muud reformid, mis on vaja ellu viia selleks, et eh, näidata, et te tõepoolest liigute Euroopaga integreerumise poole. jah, viisavabastusele, aga see ei ole kindlasti mitte ainus teema on paljusid teisigi valdkondi, kus on võimalik edusamme teha. ja samuti kaks äh, küsimust. ma olen kuulnud, te võite üle kinnitada või selgitada seda, et Kosovo välisminister on ette valmistanud strateegia välispoliitika jaoks. selliste dokumentide koostamine on oluline, eriti just olukorras, kus ta teie riik ennast praegu leiab kas te saaksite selgitada natukene, kuidas see strateegia välja näeb? ja millised on äh, teie prioriteedid selle raames, kas te saaksite seda kommenteerida natukene? Te mainisite dialoogi, aga ma tahaksin siinkohal paluda teilt võib-olla natukene rohkem selgitusi me teame, et opositsiooniparteid äh, Kosovos on dialoogi kõvasti kritiseerinud ma saan aru, et homme leiab aset äh, parlamendis äh, debatt dialoogi üle ja kriitikud ütlevad, et see dialoog on äh, Kosovo huvide vastane, see ei ole läbipaistev, parlamenti ei informeerita piisavalt. võib-olla te saaksite natukene selgitada meile, kuidas te plaanite nende küsimustega tegeleda? ja viisavabastuse kohta, sellest ma juba rääkisin. nii et nii palju minu poolt, veel kord tere tulemast ja te olete siin sõprade seas, aitäh! Merci, euh, monsieur Kukan, je donne la parole mat-. aitäh, härra Kukan, proua Lunatšek ja tema Kosovo raportöör. suur aitäh! ka mina tahaksin tervitada oma fraktsiooni ja parlamendi nimel äh, Kosovo välisministrit siin Välisasjade komisjonis. tere tulemast ja ma tunnen head meelt selle üle, et teiega täna erinevaid küsimusi arutada saame. Te juba mainisite, härra Kokon juba mainis paljusid asju, mida ka mina tahtsin mainida, seega keskenduksin ülejäänule, et mitte üle korrata seda, mis juba öeldud. siiski tahaksin ütelda, et äh, Kagu-Euroopa delegatsiooni visiit Kosovosse paar nädalat tagasi tegelikult juba kuid tagasi maikuuses ning eh, dialoog teie parlamendiga, mis on väga aktiivne ja ma ise olen pikka aega olnud parlamendisaadik ja olgugi, et ma tean, et vahel eh, valitsused eh, eelistavad, et parlamendid võib-olla nii aktiivsed ei oleks, eriti kui parlamendid neid kritiseerivad, aga tegemist on positiivsete sammudega ja areneva demokraatiaga teie riigis ning mulle valmistab suurt huvi just debatt parlamendis, mis puudutab dialoogi ma ise Äh, külastan ka veel järgmisel nädalal äh, Kosovot, nii et tahaksin selle kohta infot. ja äh, ma paluksin, et te võib-olla kommenteeriksite seda, mida te ütlesite ennist. Teil on kindlasti õigus, kui te ütlesite, et Kosovo on väga stabiilne riik nüüd selles piirkonnas. sellised asjad, mida me näeme naaberriikides, näiteks Albaanias, kus on tekkinud probleeme valimistega, olgugi, et isegi Kosovos taolisi probleeme oli, siis nüüd me kõik sellega küll ei nõustu, aga nüüd on olukord stabiilne. arutelusid on väga palju ning arengud on olnud positiivsed peale valimisi, mis leidsid aset äh, detsembris. ja ma tahaksin nüüd äh, küsida. Te ütlesite, et teatud küsimused on veel lahtised, võitlus korruptsiooni vastu ja äh, organiseeritud kuritegevuse vastu, aga õiguslikud aspektid, need seadused, mis parlamendis on vastu võetud me oleme kuulnud kriitikat selle kohta, et äh, ohvrikaitse kohta mingit seadust ei ole. kui te aga tahate, et inimesed räägiksid äh, erinevatest äh, korruptsioonijuhtumitest ja organiseeritud kuritegevusest, siis on vaja ka piisavat võimekust, et ohvreid kaitsta. kas siiani sellist seadust olnud pole, kas seda plaanitakse, kas nüüd on olemas? samuti eelarve küsimus peaminister tegi valimiskampaania käigus lubadusi selle kohta. eelarve kiitis äh, parlament heaks, äh, riigiametnike palku tõsteti, aga siiani on tekkinud probleeme IMF-iga, nii et tahaksin küsida teilt, kas on äh, mingeid arenguid ja mm, me loodame, et eelarve küsimused ei too kaasa selliseid suuri probleeme nagu mujal Euroopas dialoog Kosovo ja Serbia vahel. ka siin on olnud teatud arenguid. väga hea on, et mõlemad valitsused äh, omavahel suhtlevad, ühe laua taha istuvad ja üritavad usaldust äh, üles ehitada, aga mida teeb teie valitsus selleks, et veenda Kosovo avalikkust selles, et äh, Kosovo elanikel on siin ka midagi võita? ning äh, seda seoses ka sellega, et Serbia võib saada kandidaadi staatuse sügisel. me toetame Kosovot äh, ja nõukogu ja komisjoniga me mõistame, et et on vaja edasi liikuda, aga me tahaksime teada, mida teie teete ning lõpetuseks viisavabastuse kohta. Te teate, et parlament kaitseb äh, väga tugevalt Kosovo elanike õigust vabalt reisida, me oleme olnud teie parimad liitlased, aga ma tahaksin küsida, millal parlament äh, plaanib äh, tagasivõtu ja reintegreerimise alased õigusaktid vastu võtta. seejärel oleks võimalik äh, meil ka viisadialoogi alustada ning teekaart luua, aitäh! aitäh ja nüüd ma annan sõna koordinaatorile härra Salafrancole ja ma palun, kallid kolleegid, pidage oma kõneajast kinni. suur aitäh, lugupeetud esinaine rahvapartei nimel tahaksin ma teid siin tervitada. ja mul on kolm küsimust, eh, mis on väga konkreetsed, härra minister. Te ütlesite, et teie suhted naabritega on head. ma tahaksin, et te siin natukene selgitaksite olukorda Serbiaga tahaksin teada, millised on olnud viimased edusammud suhetes Serbiaga. samuti tahaksin teada, millistes äh, küsimustes on veel vaja edasi töötada. teiseks, härra minister, millised on teie prioriteedid suhetes Ameerika Ühendriikidega? ja kolmandaks kas teil on äh, ametlikke või mitteametlikke kontakte Euroopa Liidu liikmesriikidega äh, ja nende valitsustega, kes ei ole veel tunnustanud Kosovo iseseisvust? suur aitäh ja härra Pansieri äh, sotsiaaldemokraatide nimel, palun. suur aitäh, lugupeetud esinaine ka mina tahaksin omalt poolt tervitada teid siin, härra minister, ja teha seda Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt Euroopa Parlamendis. paar märkust ja paar küsimust. ei saa eitada, et edusamme on tehtud Kosovos ja uskuge mind, me ei sea küsimärgi alla teie head tahet äh, jätkata nii-öelda vooruslikel radadel, aga tuleksin selle juurde, mida ütles äh, kolleeg Lunatšek, kui me räägime stabiilsusest Kosovos, siis äh, siin on kas-, kaks aspekti, aktiivne ja passiivne. ja mina tahaksin mainida passiivset akt-, stabiilsust ma usun, et äh, väga palju tööd on veel teha selleks, et teatud eesmärke saavutada, mida te ka ise mainisite oma ettekandes. kui me räägime näiteks majanduslikust ja sotsiaalsest arengust, see peab äh, koos käima. ja peab vastama Kosovo elanike vajadustele ja ootustele. ärgem unustagem samuti paremat õigusloome kohaldamist eriti mis puudutab äh, justiitsküsimusi. muidugi mõista on lahtine äh, ohvrite küsimus, aga justiitsvaldkond üldiselt on problemaatiline, samuti ärgem unustagem, et tuleb äh, nähtavamalt ja jõulisemalt võrrel-, võidelda korruptsiooni ning organiseeritud kuritegevuse vastu, samuti on vaja tagada öö, rohkem ruumi demokraatiale Kosovos miks ma selliseid asju ütlen, seda seetõttu, et ma ei tahaks, et me jõuaksime aruteluni, kus räägitakse põhimõtetest. ja äh, sellest, et Euroopa Liit peaks rohkem teid abistama, teie oma, aga teie omalt poolt äh, ei võta ette midagi nähtavat, et olukorda parandada. ja veel lõpetuseks kaks märkust. ma tahaksin teada, mida te arvate sellest, kuidas te kogu piirkonda üldiselt näete, nagu te ütlesite, teil on Albaania ja Makedooniaga head suhted, aga me teame kõik, et just suhted Serbiaga on äärmiselt olulised. olgugi, et edusamme on tehtud äh, Serbia poole pealt, võttes arvesse Serbia Euroopa Liidu perspektiivi, aga Kosovo on äh, otseselt seotud äh, Serbia Euroopa perspektiiviga. ma olen selles äh, sügavalt veendunud, nii et sellest tulenevalt te peate edasi liikuma ja lahendama Põhja-Kosovo küsimuse. aga muidugi te peate töötama ka paremate suhete nimel naabriga. viisaküsimustes pean ütlema, et meie poolt oleme me valmis selle nimel tegutseme, et Kosovo elanike võimalused oleksid suuremad, aga te peate mõistma, et see on seotud nende edusammudega, mida tehakse Kosovos eelnevalt mainitud küsimustes, aitäh! suur aitäh, härra Katsin äh, liberaalide nimel! suur aitäh, härra minister, äh, suursaadik ja lugupeetud delegatsiooni liikmed, tere tulemast, ma tunnen head meelt selle üle, et te siin viibite ja et meil on võimalik äh, dialoogi pidada omavahel. ise olen Serbia küsimusest raportöör ja sellega seoses tahaksin mainida, et on väga oluline, et serblaste esindajad oleksid Kosovos kaasatud dialoogi Pristina ja Belgradi vahel. ma olen seda varem korduvalt juba ütle, ütelnud. see puudutab suhteid Serbiaga ja vähemused lihtsalt peavad olema kaasatud dialoogi ja seda võimalikult äh, varases faasis. Te teate, et viies voor on juba käimas ja tulevikus on dialoogi veelgi enam vaja. arvan, et oleks tegemist väga hea märguandega mitte ainult kahepoolsete suhete äh, osas ning äh, poliitilise õhkkonna parandamise osas, vaid see oleks samuti suureks kasuks kogu regioonile. tahaksin omalt poolt samuti teile tunnustust avaldada viimaste saavutuste puhul dialoogi raames, see puudutab eriti just kokkulepet äh, selles osas, et Serbiasse saab äh, nüüd äh, siseneda identiteedikaardi alusel, isikut tõendava kaardi alusel. meie Euroopa Liidus võitlesime selle nimel väga pikalt, seetõttu ma ei mõista hästi kriitikat äh, nii koalitsioonist kui opositsioonist, et sellest ei piisa. tegemist on suure läbimurdega, suure edasiminekuga ning te kindlasti peate tundma uhkust äh, mõlema poole peal selle saavutuse üle. võttes arvesse, et Kosovo on noor riik noorte institutsioonidega ning noore opositsiooniga, tahaksin äh, võib-olla teile soovitada edendada sügavamat dialoogi opositsiooniga. me oleme kohtunud opositsiooniparteide esindajatega, härra Kukan osales samuti neil kohtumistel ja mõned teisedki kolleegid meie poole pealt. ja tuleb ütelda, et dialoog oli vägagi eh, keeruline. Nende arusaam Kosovo tulevikuperspektiividest, nende avaldused äh, olukorra kohta piirkonnas, nende provokatsioonid. see ei ole kasuks ei Kosovole ega ka naaberriikidele ega ka mitte kogu piirkonnale. nagu ütlesin, kuna tegemist on noore opositsiooniga, siis on ka neil vaja täiskasvanuks saada ning on kätte jõudnud aeg üles näidata äh, alandlikkust, olla täiskasvanum ja küpsem. ning äh, teie peaksite äh, taolist asja võimaldama, suur aitäh! aitäh ja härra Danjean, kes on julgeoleku- ja kaitsekomisjoni alakomisjoni esimees suur aitäh eh, ja härra minister, eh, tervitan teid Euroopa Parlamendis, tunnen suurt headmeelt selle eest, et te siin viibite, ma tean, et eh, te olete, millised on teie veendumused ning ma leian, et tegemist on väga hea märguandega, et Kosovo on teid just saatnud siia välisministrina. aga kolm märkust esmalt dialoogi kohta nagu kolleegidki tahaksin ma teile tunnustust avaldada ja julgustada teid esimeste tulemuste puhul, mis on saavutatud Belgradi ja Pristina vahelises dialoogis. dialoogi ähm, alguses me nägime, et Pristina näitas üles teatud äh, tõrksust ja teatud kartusi ja väga entusiastlikud ei oldud. mina aga tahaksin teid julgustada ja jätkama dialoogi väga aktiivselt, mis on eluliselt tähtis kogu regiooni jaoks, kuid ka Euroopa Liidu jaoks. dialoog peab edasi liikuma ilma igasuguste tagamõteta, mõteteta. põhimõtted on selged ning esimesed tulemused samuti näitavad, milles küsimus on. küsimus on selles, et tuleb parandada teie kaaskodanike ja ka Serbia kodanike eluolu. see on väga oluline nii teie riigi kui kogu regiooni jaoks dialoog ei puuduta staatust, dialoogi, siis jääda ka küsimärgi alla nende riikide seisukohti, kes on teid juba tunnustanud. samuti ei äh, ole võimalik dialoogi raames sundida Belgradi teid tunnustama, kui Belgrad seda ei soovi tegemist peab olema lihtsalt äh, hea tahteavaldusega ning äh, dialoog peab ilma igasuguste tagamõteteta edasi liikuma, et positiivseid tulemusi saavutada. teiseks tahaksin rääkida EULEX-i missioonist, mis on kõige olulisemaks Euroopa Liidu äh, tsiviilmissiooniks, kõige suuremahulisemaks, mis Euroopa Liidus kunagi on ette võetud ja te peate mõistma, et see missioon on äh, seal kohapeal sellepärast, et me soovime aidata Kosovot. viimasel ajal on äh, nii ajakirjanduses kui ka Kosovo poliitikute seas äh, kritiseeritud EULEX-i tegevust, eriti just justiitsvaldkonnas ning samuti on kritiseeritud nende erapooletust. ja te peate aitama EULEX, et EULEX saaks teid aidata, et EULEX saaks aidata Kosovol õigusriigiks muutuda ning äh, Kosovo poliitikud peaksid samuti toetama Euleksi ja ei peaks teda alusetult kritiseerima. Äh, kolmandaks tahaksin kommenteerida Kosovo poliitilist õhkkonda. ma usun, et siin on edusamme tehtud, te tuletasite meelde hiljutisi kriisiolukordi. ma arvan, et äh, Kosovo poliitiline klass peab mõistma, et äärmuslik äh, polariseerumine äh, tuleneb kas hiljutisest konfliktist või siis tuleneb poliitilistest mängudest ning äh, see võib olla äärmiselt ohtlik. Teil on näiteid selle kohta ka naaberite seast, kellega teil on väga head suhted, kus selline äärmuslik polariseerumine on viinud demokraatlikku tupikusse. juht, Kosovo juhid, kelle hulka teie kuulute, ma loodan, suudavad näha kaugemale sellisest äärmuslikkusest. suur aitäh ja teen ettepaneku, et minister võib-olla hakkaks juba küsimustele vastama ja seejärel läheme kolleegide sõnavõttudega edasi. suur tänu. tänan küsimuste, kommentaaride ja nõuannete eest. meile noorele riigina ja mulle välisministrina on väga oluline kuulda teie nõuandeid mitmetes olulistes küsimustes. üritan vastata kõikidele küsimustele, võib-olla teen liiga lühidalt, aga ajalised piirangud on peal kõigepealt äh, meie riigi majanduslik areng on üks olulisemaid küsimusi. valitsus on äh, teinud äh, suurt tööd, et panna paika uus majandusarengu plaan. meie riik on ainus, mis on väljaspool Euroopa Liidu majandus- ja kaubandusmehhanisme ja sellises kliimas ei ole majandusarengut just kõige kergem turgutada. praegu me oleme isoleeritud äh, saarekene oma piirkonnas ja me oleme isoleeritud Euroopast ja ma paluksin äh, teilt äh, rohkem toetust sellele, et ähm, oleks võimalik luua majandussuhted Euroopa Liiduga ja te kindlasti saate aru, millist toetust ma siin silmas pean, rääkides kaubandus- ja majandussuhetest Euroopa Liiduga. teiseks, välispoliitika strateegia. viimased neli-viis kuud oleme keskendunud välispoliitika dokumendi väljatöötamisele ja põhiline eesmärk on strateegilise partnerluse ülesehitamine Euroopa Liiduga ja mõningate konkreetsete riikidega Euroopa Liidus. me oleme väike riik ja me ei saa lubada endale partnerlust kõikide riikidega üle kogu maailma, me peame fokusseeruma see dokument äh, keskendub see sellele, kuidas äh, saada rohkem tunnustust äh, oma riigile, praegu on meid tunnustanud seitsekümmend kuus riiki ja on oluline, et ka teised maailma riigid meid tunnustaksid ja järgnevatel nädalatel on oodata selles osas positiivseid uudiseid. ja kolmandaks, selle poliitikadokumendiga üritame defineerida oma positsiooni piirkonnas, millised on meie suhted naabritega. me soovime häid suhteid kõikide naabritega. ma võin ka teiega seda dokumenti äh, jagada, sellepärast et äh, meiesugusele väikeriigile on oluline jagad oma seisukohti põhitegijatega. igal juhul meil on pandud paika ka konkreetsed äh, sammud, mida tuleb teha lai perspektiivis ja keskpikas perspektiivis, et saada Euroopa Liidu liikmeks, ÜRO liikmeks ja täielikult tunnustatud äh, riigiks. kolmas äh, küsimus, paljud teised küsimused ka puudutasid dialoogi dialoog on oluline selleks, et üles ehitada usaldust Pristina ja Belgradi vahel ja me töötame tõesti heas usus. Pristina teeb kõik selleks, et meil oleksid normaalsed suhted Belgradiga. viimaste kuude jooksul oleme me allkirjastanud need kolm esimest kokkulepet ja need on oluliseks sammuks edasi me soovime tõesti mineviku selja taha jätta, mis on otsustava tähtsusega. dialoog ei puuduta aga staatust, see on suletud peatükk, me ei räägi seal suveräänsusest, me ei räägi territoriaalsest terviklikkusest, me ei aruta oma riigi konstitutsionaalse korra muutmist vaid me soovime parandada inimeste elu, me soovime piirkondlikku koostööd ja keskendume sellele, kuidas äh, Serbia ja Kosovo mõlemad saaksid liikuda edasi Euroopa integratsiooni suunal. austatud väliskomisjoni liikmed, annan teile teada, et äh, täna oleksin ma võinud teile öelda, et äh, meil on juba kuus kokkulepet allkirjastatud, kui Belgrad oleks olnud äh, paindlikum. ja kõige suuremaks küsimuseks on rakendamine. meie rakendame seda, milles me kokku leppisime, aga jääb üle oodata, kas äh, Belgrad ka rakendab neid kolme esimest kokkulepet. mis puudutab äh, tunnistajate kaitset, võitlust organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu, siis annan teile teada, et äh, me töötame praegu välja uut seaduseelnõu tunnistajate kaitse valdkonnas. samas te kõik äh, teate, et EULEX-i õigusriigi missioonil on äh, kõige parem programm tunnistajate kaitseks. kui võrrelda meie piirkonnas olevaid teisi programme ja ka paljudel teistel maailma riikidel ei ole paremat programmi kui see EULAX-i programm. mis puudutab nüüd eelarve suurendamist, palkade tõstmist ja meie suhteid IMF-iga, siis äh, oleme pühendunud äh, sellele, et äh, saada uus kokkulepe IMF-iga. me olime sunnitud äh, tõstma riigiteenistujate palku. meil oli kooliõpetaja palk keskastmes kakssada viiskümmend eurot ja kasv äh, tõesti oli siis ka viiskümmend protsenti. nii et äh, tegemist ei olnud äh, lõppkokkuvõttes kohutavalt suure muutusega. ja riigiteenistujad ei ole motiveeritud töötama kui nende palgatase jääb selliseks, nagu see oli minevikus ja paljud inimesed lihtsalt lahkusid avalikust äh, sektorist. me võtsime selle otsuse vastu pärast äh, kogu äh, haldusaparaadi ülevaatamist ja üldhinnangu andmist ja siis oli samuti äh, küsimus selle kohta, et kui palju me suhtleme avalikkusega, kui hästi on informeeritud parlament ja kodanikuühiskond ja kuivõrd läbipaistev on dialoog. igas äh, läbirääkimiste voorus äh, oleme me pööranud tähelepanu sellele, et informeerida avalikkust ja parlamenti dialoogi käigus saavutatud edusammudest aga loomulikult inimestel on erinevad arvamused selle dialoogi kohta. see ei puuduta ainult valitsuses olevaid parteisid, vaid ka opositsiooniparteisid. Nad on kõik dialoogi poolt, nad näevad seda kui rahvusvahelist kohustust. dialoog on väga oluline selleks, et parandada suhteid Serbia Vabariigiga mis puudutab nüüd äh, tagasivõtmist, siis meil on äh, väga hea programm kohalike omavalitsuste tasemel. linnapead äh, on koordineerinud vastavaid tegevusi, eelarvet on suurendatud, paljud inimesed on tagasi pöördunud ja nad on integreeritud ja septembriks äh, taame, saame teile pakkuda täpsemat infot äh, selle kohta, mis puudutab äh, tagasipöördumist. siis oli ka küsimus suhete kohta Serbiaga. meie suhted Serbiaga saavad areneda edasi, kui Serbia tunnistab olemasolevat olukorda Kosovo iseseisvust. me teeme tõesti kõik selleks, et äh, minevikust äh, üle saada ja me soovime mitte ainult äh, piirkondlikku koostööd ja dialoogi, vaid me soovime ka regionaalset ehk piirkondlikku leppimist, mis on väga oluline. meie suhted USA-ga on väga head. me teeme suurt tööd, et äh, saavutada head suhted äh, maailma suurriikidega. kas meil on mingisuguseid äh, mitteametlikke suhteid riikidega, kes ei ole meid tunnustanud, jah, loomulikult meil on mitteametlikud suhted, poliitika on väga keeruline. ja mis puudutab neid viite Euroopa Liidu liikmesriigi, kes ei ole meid tunnustanud, siis äh, avalik arvamus on tihtipeale jäigem kui äh, poliitikute arvamus. aga minu kui välisministri jaoks on äh, oluline see, et kui ma lähen teistesse maailma piirkondadesse, et siis poliitikud ja ajakirjanikud küsivad minult, et äh, miks Euroopa Liit ei suuda veenda neid viit riiki meid tunnustama ja mul tuleb öelda teile kui kolleegidele poliitikutele, et see on minu jaoks äh, kõige raskem küsimus, sest ma olen veendunud eurooplane ja ma usun Euroopa nägemusse ja ma üritan alati seletada, et see kõik äh, võtab aega, enne kui need viis valitsust vastavad otsused vastu võtavad. eelmisel nädalal, vabandust, eelmisel aastal võttis rahvusvaheline kriminaalkohus vastu otsuse, et äh, Kosovo riigi väljakuulutamine toimus rahvusvahelisi standardeid järgides ja pärast äh, seda ei ole ühelgi Euroopa Liidu liikmesriigil äh, õigusi ja põhjusi mitte tunnustada. mis puudutab äh, Kosovo põhjaosa, siis äh, tahaksin siinkohal mainida, et ei ole ühtegi Euroopa Liidu või ühtegi Euroopa riiki, kes äh, omaks administratiivkontrolli mõne teise riigi territooriumi üle. see on täiesti euroopalike väärtuste vastane, mis seal toimub. me üritame kaasata Kosovo serblasi dialoogi. meil on erisaadik äh, Metsedia Tahir, kes äh, kõneleb äh, Kosovo serblaste nimel Nad on olnud dialoogist väga hästi informeeritud, Kosovo serblased, ja nagu te teate, siis nad on äh, väga hästi integreeritud äh, üle kogu riigi. ja viimase kümne-kaheteist aasta jooksul on äh, Serbia üritanud äh, luua sellist külmutatud konflikti olukorda seal. ja viimane küsimus, dialoog opositsiooniga. meil on hea arvamuste vahetus opositsiooniga, me teame, et see on väga oluline, aga samas äh, kui me räägime olulistest ideedest, äh, projektidest, siis äh, kõige olulisem on meie jaoks Euroopa perspektiiv, me teeme kõvasti tööd äh, selleks, et äh, ühel päeval, ja ma ei maini siin aega, et ühel päeval olla osaks Euroopa Liidust, me pooldame Balkani piirkonnas multietnilisi ühiskondi ja piiride vabadust. tänan, härra minister, on veel kolm äh, sõnasoovijat ja palun pidage kõneajast kinni niimoodi, et minister saaks ka vastata. nüüd äh, härra Edkins ECR-i nimel. tänan, esinaine. ka mina tahaksin tervitada teid siin, härra minister, ja jätkan äh, sealt, kus me jäime pooleli Serbia koha peal. meil äh, käisin äh, Serbia minister, kes äh, oli vähemalt sõnades väga Euroopa-meelne ja ma tahaksin tõesti teada, et mis teie ja Serbia suhetes toimub, mulle jättis see sellise mulje, nagu oleksid äh, suhted äh, sellised nagu kreeklaste ja türklaste vahel, et, et palju naeratatakse ja tehakse ilusaid sõnu, aga tegelikult midagi ei juhtu. ja nüüd äh, härra Pelder EFD fraktsiooni nimel, palun. tänan, esinaine. ka mina sooviksin teid äh, tervitada härra välisminister, olen palju reisinud äh, teie piirkonnas ja paar aastat tagasi ma olin Euroopa Parlamendi raportöör Kosovo teemal ja käisin ka Kosovos äh, kohal. mind äh, väga mm, vaimustas äh, Kosovo ettevõtlik vaim ja kuivõrd suurt rolli mängivad eksiil kosovolased majanduse turgutamisel ja kui palju on äh, välisotseinvesteeringuid äh, Kosovos, see on ju ka väga oluline teema. ja nagu kolleegid on äh, juba ka öelnud, siis teil on vaja elanikkonnaregistrit, aga sellega on probleeme, osad dokumendid on puudu ja palun, kas te saaksite seda natukene selgitada? ja nüüd viimasena härra Posselt Rahvapartei nimel tänan, proua esinaine. rahvapartei variraportöörina Kosovo teemal tahaksin ma juhtida tähelepanu sellele, et meie parlament on palunud nendel viiel riigil, kes ei ole Kosovot tunnustanud, riiki tunnustada ja ma kordaksin seda üleskutset täna veel kord, kuna see on oluline nii Kosovole kui ka Euroopa Liidule. me peame olema ühtsed selles olulises poliitikavaldkonnas. ma õnnitlen teid demokraatia arendamise puhul teie riigis, õnnitlen teid ka heade suhete puhul naabritega ja ma ei arva, et äh, siin äh, Serbia Le peab ainult keskenduma, ka teiste riikidega suhete loomine on väga oluline. tervitan häid suhtreid Montenegro, Makedoonia ja Albaaniaga. ja te võiksite siinkohal tõesti eeskuju võtta ka Visegradi riikidest, aga nüüd mõned konkreetsed küsimused. kolleeg Katšin rääkis vähemustest, aga ka Serbias on ju äh, vähemusi albaanlased Preševo piirkonnas mida tehakse selleks, et äh, mõlemal pool piiri oleks äh, vähemustel äh, sama staatus? Kosovo põhiseadusel on kõige põhjalikumad vähemuste kaitsepakett, aktid äh, ja sätted Euroopas, aga kas ka Serbias ei peaks olema vähemustel samad äh, õigused, et asi oleks tasakaalus ja stabiilne? ja kuidas te olete rahul EULEX-i äh, tööga Põhja-Kosovos, eriti Mitrovitša piirkonnas, kas EULEX-it on seal täielikult rakendatud ja milliseid probleeme te näete? ja viimane küsimus siinkohal. mul on hea meel selle üle, et asjad arenevad Kosovos nii hästi, aga nüüd äh, Serbia soovib alustada läbirääkimisi Euroopa Liiduga ja kuidas oleks teie arvates võimalik vältida seda, et Euroopa Liidu ja Kosovo vahelisi suhteid äh, hakkab Serbia blokeerima ja takistab ähm, Euroopa Liidu ja Kosovo vaheliste suhete arengut, kas see on ka osa läbirääkimistest praegu? tänan, härra minister, annan teile võimaluse ähm, nüüd sõna võtta, vastata kolleegidele ja teha lõppjäreldused. suur tänu! mis puudutab äh, meie suhteid Serbiaga, kõigepealt äh, meil on selja taga pikk läbirääkimiste protsess kaks tuhat viis kuni kaks tuhat seitse. ma osalesin nendel läbirääkimistel kolm aastat. Martti Ahtisaari juhtis seda protsessi, kes oli ÜRO erisaadik. tema ettepanek oli, et meil oleks äh, kontrollitud äh, iseseisev riik ja läbirääkimiste protsessis me aktsepteerisime kõike, äh, mida meile öeldi, et meil tuleb teha kaks tuhat viis, kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse, kui ma osalesin nendel läbirääkimistel ja kui me nägime vaeva iga Ahtisaari plaani lõike kallal, siis äh, me lootsime, et kaks tuhat viisteist me saaksime seda plaani täielikult juba rakendada. ja praeguseks on umbes üheksakümmend protsenti sellest plaanist äh, rakendatud on ka teisi rahvusvahelisi kokkuleppeid äh, muudes äh, Balkani riikides ja kui vaadata seda, mida meie oleme teinud äh, viimase kolme aasta jooksul ja mida teised on teinud, siis me oleme väga uhked saavutatu üle. mis puudutab vähemuste integreerimist siis me oleme muutnud olukorda dramaatiliselt. ja see, mida ma teile rääkisin, ei ole mingi äh, ilustatud lugu. Serbia peaks äh, hakkama aktsepteerima iseseisvat äh, Kosovot meie ei kontrolli kellegi elu Belgradis ja Belgrad äh, peaks äh, loobuma oma lähenemisest. me oleme väga mures selle üle, kui äh, esmaspäeval tehakse ettepanek, et toimuks eraldumine, siis teisipäeval pakutakse välja kahe riigi lahendus, siis ähm, kolmapäeval ongi kolmas ettepanek. Äh, ja neljapäeval äh, neljas ettepanek, kas me oleme siis nüüd kaheksakümnendate lõpus või oleme aastal äh, kaks tuhat üksteist? Sloveenia kolleegid on ju nõus ka sellega, et me olime kõik äh, kunagi ühes riigis koos, nüüd Sloveenia on liitunud Euroopa Liiduga, Horvaatia liigub selles suunas. Montenegro kuulutas ennast iseseisvaks äh, kaks tuhat kuus, meie kaks tuhat äh, kaheksa ehk siis me oleme kaotanud kakskümmend aastat ja me ei taha kaotada veel kümmet aastat. me ei taha et äh, me langeksime tagasi üheksakümnendatesse aastatesse. mis puudutab diasporaad, äh, siis ähm, kosovolasi on Norras, Rootsis, äh, Lõuna-Aafrikas, Portugalis, New Yorgis. paljud nendest on tulnud tagasi koju. paljud eksiil kosovolased on investeerinud äh, meie riiki ja viimase kolme aasta jooksul me oleme üles ehitanud oma riiki tõesti nullist. enne me olime keskendunud ähm, julgeoleku ja stabiilsuse tagamisele ja alles viimase kolme aasta jooksul oleme jõudnud äh, riigi kui sellise ülesehitamisele ja nüüd me oleme nimetanud ametisse diasporaa ministri, mis peaks ka soodustama eksiilkosovolaste tagasipöördumist. mis puudutab nüüd äh, rahvastikuregistrit, siis äh, me töötame lahenduse suunas ja aasta lõpuks äh, peaks äh, meil olema see küsimus lahendatud ja meil peaks olema täielik rahvastikuregister olemas. mis puudutab äh, Albaania vähemust äh, Serbias, siis annan teile teada, et paljud nendest elavad niimoodi, et nad ei ole hästi integreeritud, nad äh, lahkuvad oma kodudest, haridussüsteem ei ole neil hea. Serbia valitsus peaks tegema enamat, et neid äh, integreerida. aga me oleme arvamusel, et me ei peaks äh, siduma omavahel Põhja-Kosovo serblaste olukorda nende albaanlaste olukorraga Lõuna-Serbias. ja mis puudutab EULEX-it, siis äh, mõnikord on äh, kuulda kriitikat nende aadressil ja põhjapiirkonnas EULEX teinekord peaks äh, tegutsema rohkem. põhjapiirkonnas on meil vaja õigusriiki ja julgeolekut jõustada ja EULEX on võimeline seda tegema. EULEX-i missiooni kui sellist aga toetatakse tugevalt ning üldiselt nad on teinud väga head tööd. mis puudutab nüüd äh, dialoogi ning äh, Kosovo-Serbia suhteid ja Euroopa Liidu perspektiivi, siis selles osas tahaksin öelda, et äh, mõlemad riigid äh, peaksid liituma Euroopa Liiduga mitte täpselt samal päeval, aga samal ajal. suur tänu, härra minister, selle arvamuste vahetuse eest, mis oli väga huvitav teen kolleegidele ettepaneku teha väike paus, enne kui läheme päevakorra seitsmenda punkti juurde, suur tänu. well, good... nüüd on äh, minu kord teile tere hommikust öelda ja mingem järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on koos milleks on kuulamine koostöös inimõiguste allkomisjoniga ning Valgevenega suhtlemiseks loodud delegatsiooniga ja meil on arvamuste vahetus Valgevenes valitseva olukorra üle pärast üheksateistkümnendat detsembrit kaks tuhat kümme. nagu ütlesin, toimub see koostöös inimõiguste allkomisjoniga. ja seega tervitan siin Andrei Grzybi, kes juhib arvamuste vahetamist just Valgevene teema ja ka Jacek Protasevitšit. me jälgime suure huviga, mis Valgevenes toimub, vahepeal on vastu võetud sanktsioone Valgevene suhtes ja ma loodan, et meie külaliste ettekanded lubavad meil täpsemat ülevaadet saada Valgevenes toimuvast. palun, härra Grzyb. E, chciałbym bardzo serdecznie e, przywitać Państwa. E, to wspólne posiedzenie. Suur tänu. suur tänu selle ühiskoosoleku korraldamise eest väliskomisjoni ja inimõiguste allkomisjoni vahel. Valgevene delegatsioon on tänaseks väga oluliseks elemendiks saanud ja me püüame teile infot anda selle kohta, mis Valgevenes toimub ning samuti äh, presidendikandidaatide ning äh, kodanikuühiskonna esindajate tagakiusamise kohta. tundub, et tänapäeval Äh, rikutakse seal paljusid inimõigusi ning tahan teile nüüd esitleda meie eksperte, kes koosolekul samuti osalevad. Need on väga lugupeetud eksperdid. kõigepealt äh, Rahvusvahelise Inimõiguste Komitee esindaja Valgevenes kes juhib OSCE ekspertide rühma ühinemisvabaduse teemal. ja see eelnevalt mainitud komisjon valmistas ette ka raporti Venemaa teemal. komisjon ko-, koondab kokku erinevaid kodanikuühiskonna võrgustikke. räägime seega ühinemisvabadusest Valgevenes ning pärast seda arutame sündmusi, mis äh, leidsid aset hiljuti Minskis ehk äh, massimeeleavaldustest ja sellest, mida see meie jaoks täna tähendab. teiseks on meil siin härra Manuel Deco härra Deco esindab kadunud isikuid Valgevenes ning ta töötab Pariisis Ehm, ülikooli professorina ning meil on ehm, võimalus saada seega ülevaade OSCE eh, tegutsemise kohta Valgevenes. kolmandaks on meil siin härra Aleksander Baljatski, kes on Inimõiguste Keskuse juhataja Vjasna no Jasna on üks põhilisi inimõiguste organisatsioone Valgevenes, nad on juba algatanud mitmeid tegevusi inimõiguste kaitsmiseks ning ühiskonnas muutuste läbiviimiseks. kuid äh, Valgevene justiitsministeerium on mitmel korral keeldunud selle organisatsiooni ametlikust registreerimisest nii et meil on väga hea meel öelda, et härra Jaljatski on täna siin meiega, sest juunis andis Minski kohus välja ametliku hoiatuse, öeldes, et Vjasna on organiseeri-, on äh, organisatsioon, mis ei ole registreeritud ning igasugune registreerimata organisatsioonide tegevus äh, Valgevenes on rangete sanktsioonidega piiratud, sellepärast me ei olnudki kindlad, kas härra Bieletski saab meiega täna siin ühineda. ta annab meile ülevaate, mida tulevikus saaks Valgevenes ära teha seega äh, oli see siis põhiline info meie kohtumise kohta. nüüd annan sõna taas esimehele, palun. suur tänu, Andrei. härra Neil Jarman, palun nüüd. suur tänu, härra esimees. suur tänu selle võimaluse eest panustada arvamuste vahetusse Valgevene teemal. minu töö keskendub üheksateistkümnenda detsembri sündmustele, mis leidsid aset kahe tuhande kümnendal aastal Valgevenes ja meeleavaldustele, mis toimusid seoses presidendivalimistega. minu raport käsitleb neid sündmusi üsna põhjalikult, seega toon välja mõned põhilised Äh, sündmused ja tegevused, mis äh, tollal toimusid ning äh, paigutan need rahvusvaheliste inimõiguste konteksti ning ühinemisvabaduse konteksti. Ähm, Valgevene ei ole allkirjastanud Euroopa inimõiguste konventsiooni kuid äh, meie leiame, et ühinemisvabaduse definitsioon rakendub laialdaselt Euroopa piirkonnas, sellepärast kasutame Euroopa konventsiooni standardeid, et äh, võtta vastutusele Valgevene ametivõime üheksateistkümnenda detsembri sündmustel oli rahvakogunemine Valgevene seaduste kohaselt ebaseaduslik, sest ametivõime ei teavitatud sellisest kogunemisest, kuid Euroopa konventsioon ja Euroopa Inimõiguste Kohus on välja toonud mitmel korral, et kui kogunemine on rahumeelne, sõltumata sellest, kas see on seaduslik või ebaseaduslik, siis seda tuleb kohelda kui rahumeelset kogunemist ning tuleb kaitsta inimeste õigusi niimoodi koguneda. seega, kuigi tehniliselt oli tegemist ebaseadusliku kogunemisega, siis kuivõrd tegemist oli rahumeelse kogunemisega, siis ametivõimudel on kohustus inimõigusi kaitsta ja enamiku õhtu jooksul tundusid ametivõimud tõepoolest äh, kaitsvat neid õigusi, sest äh, enamuse ajast jäi äh, meeleavaldus rahumeelseks ning politsei rahumeelseks. kuid siiski toimus mitu vahejuhtumit nii kogunemise alguses kui ka hiljem. üks vahejuhtum leidis aset, kui ametivõimud näisid ründavat üht presidendikandidaati ning teda ümbritsevaid ajakirjanikke. see tundus olevat provotseerimata rünnak ning ebaproportsionaalne. ning võib-olla oli see öö, eelmänguks hiljem toimunud vahejuhtumistele. kuid üldiselt oli meeleavaldus rahumeelne, seal oli umbes kolmkümmend tuhat inimest. Nad kuulasid mitmete presidendikandidaatide ettekandeid ning äh, üldiselt oli kõik sõbralikult meelestatud, kuid mõned isikud, kes võisid või võisid ka mitte olla seotud meeleavaldustega, hakkasid hiljem ründama äh, valitsuse hoonet. vägivald tundus olevat äh, mitte provotseeritud ning ei olnud selge, miks äh, meeleavaldus äh, üldse algatati, kelle poolt. küsimus, kes osalesid vägivallajuhtumites, see ei ole oluline ning valitsuse hoone vastane rünna, rünnak näitas, et meeleavaldus ei olnud enam rahumeelne, kuid hoone ümber ei olnud vastavat politseikaitset ning võib-olla oli tegemist tahtliku äh, katsega tagada ametivõimudele vabadus äh, meeleavaldus maha suruda. politsei ründas äh, neid, kes ründasid äh, valitsushoonet ning nad olid väga vägivaldsed ning agressiivsed. tundub, et äh, ei tehtud vahet, keda rünnati. valitsuse hoone vastase rünnaku mahasurumise järel jäi meeleavaldus rahumeelseks ning tundus, et politseil ei ole mingisugust põhjust meeleavaldajaid rünnata, kuid nad tegid seda siiski umbes kolmekümne minuti möödudes. Nad kasutasid väga vägivaldseid meetmeid, et e, meeleavaldajaid laiali ajada ning arreteerida. vägivald oli ebaproportsionaalne, rünnatud isikuid püü-, olid, püüdsid tihtipeale lahkuda meeleavalduselt ja nad ei hakanud politseile vastu Valgevene ametivõimud on öelnud, et valitsuse hoone vastane rünnak oli massirünnak ning seega olid meeleavalduses osalejad ka vastutavad rünnaku eest. meie analüüs näitab, et on selge erinevus valitsushoone vastase rünnaku ning enamiku meeleavalduses osalenud äh, rahumeelsete inimeste vahel. Euroopa Inimõiguste Kohus on öelnud, et ainult need, kes on otseselt seotud vägivallaaktidega, on ka nende eest vastutavad. kogunemise organiseerijad ei ole vastutavad vägivallajuhtumite eest, mille sooritavad muud isikud. Valgevene ametivõimud on aga võtnud teistsuguse seisukoha ning on esitanud süüdistuse terve hulga isikutele, inimõiguste kaitsjatele ning presidendikandidaatidele, kes osalesid meeleavaldusel, kuid ei olnud kuidagi kaasatud vägivallaaktidesse. meie raport leiab, et neid kaht sündmust tuleb eraldi käsitleda, tuleb eraldi esitada süüdistus nende vastu, kes meeleavalduse kutsusid kokku, kuid neid ei tohi süüdistada massivägivalla õhutamises. me oleme algatanud uurimuse, uurimise Valgevene ametivõimude kohta, kes on esitanud süüdistuse nende inimeste vastu, kelle kohta ei ole tõendeid, et nad olid vägivallaaktidesse aktiivselt kaasatud ning nad on ka süüdi mõistetud kriminaalkuritegudes, aitäh! suur tänu! palun nüüd härra Tiku. suur tänu, härra esimees! mul on väga hea meel selle kutse pärast, mis äh, mulle saadeti, et ma võtaks sõna siin OSCE raportöörina Valgevene teemal. mul on väga hea meel, et äh, minu äh, kaks kolleegi siin on samuti kohal, kes teevad väga olulist tööd. minule osaldatud äh, missioon, mis leidis aset äh, Moskva mehhanismi inimmõõtme raames, jõudis ametlikult lõpule viieteistkümnendal juunil kahe tuhande üheteistkümnenda aastal, kui ma esitlesin juunis OSCE nõukogule oma raportit. selle arutelu käigus äh, võttis äh, Tšehhi Vabariik neljateistkümne osalejariigi nimel väga selge ja range positsiooni, samal ajal kui äh, Venemaa näitas üles teatud diplomaatilist karmikäelisust samas on Venemaa meedia väga tähelepanelik Valgevenes toimuva suhtes. minu raport avaldati koheselt ning pandi üles ka internetileheküljele OSCE saidil eh, ingliskeelsena ja ma loodan, et venekeelne tõlge avaldatakse varsti. nüüd peavad eh, osalejariigid ja OSCE institutsioonid tööd edasi jätkama kuid ei ole võimalik lihtsalt teha nägu, et eh, üheksateistkümnenda detsembri järel ei ole midagi toimunud muidugi rahvusvahelised sündmused tõmbavad meie tähelepanu teistele piirkondadele nagu Vahemere piirkond, kuid samas ei tohi Araabia kevadest saada Euroopa talv. ja Valgevene president, kes andis intervjuu Washington Postile, võrdles ise toimuvat äh, Tahriri platsil sündmustega, ta räägib nüüd äh, viiendast kolonnist, et äh, maha laita oma riigis toimuvaid meeleavaldusi kaks isikut võtsid hiljuti sõna OSCE nimel, kõigepealt proua Mijatovitš, kes on pressivabaduse esindaja ja kes palus esimesel juulil president Lukašenkalt lõpetada ajakirjanike tagakiusamine. teiseks härra Asubalis, Leedu välisminister, kes te teate, on praegu OSCE eesistuja, avaldas viiendal juulil teatise kus ta mõistis hukka rahumeelsete kodanike vastase vägivalla. Nende kahe ametliku sõnavõtu kõrval on demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo vaikimine väga kahetsusväärne, samuti ka inimõiguste eest võitlejate fookuse kaotamine selles keerulises kontekstis loodigi Moskva mehhanism. tänu mitmetele otsestele ja kaudsetele kontaktidele nii diplomaatide kui ka kodanike hulgas on minuni jõudnud mitmeid teateid ja tunnistusi. ma olen näinud filme ja fotosid üheksateistkümnenda detsembri sündmustest, isegi kui need dokumendid ei ole muidugi minu raportisse kaasatud allikakaitse põhjustel siin tuleb meelde tuletada paragrahv kuut Moskva dokumendis, mis täpsustab, et osalejariigid ei võta isikute ega organisatsioonide ega institutsioonide suhtes mingisuguseid meetmeid selle eest, kui neile on usaldatud teatud informatsioone. minu jaoks on see väga oluline küsimus. raport äh, katab teatud kuude jooksul leidnud, aset leidnud sündmusi, ning äh, igal päeval toimuvad uued vahejuhtumid, mis äh, näitavad inimõiguste järjekindlat rikkumist. kuid äh, meie järeldused saavad olla ainult väga selged ja karmid. teatud vandaalide toimimine on olnud ettekäändeks, et rahumeelset kogunemist vägivaldaga laiali ajada ning äh, laialdaselt äh, rõhuda kodanikuühiskonna. me ei saa rääkida õigusriigist, kui valitsevad teadmatus ja hirm kuni õigussüsteemi südameni välja. kahjuks näitas kriis, et hiljutine liberaliseerimine oli ainult ajutine ning autoritaarne, tugevalt tsentraliseeritud süsteem jääb endiselt paika. samas ei tagata inimõigusi. samuti äh, armu andmised pärast seda, kui on vägivallaga välja pressitud tunnistusi, kui on äh, tunnistusi andnud valetunnistajad, äh, kõik see olukord ei saa asendada tõelist õiglust ega autunnet. kõik see on lihtsalt diplomaatiline häma. praegune kriis ei puuduta ainult Valgevenet ega selle naaberriike, vaid see seab kahtluse alla kogu Euroopa väärtused eh, ning põhimõtted me peame tagama ühinemisvabaduse, sõnavabaduse, sõltumatu õigussüsteemi ning ähm, rahvusvahelised garantiid Valgevenes minu raportis on välja toodud terve rida soovitusi, mis aitaksid Valgevenel praegusest ummikseisust välja tulla äh, koostöös äh, rahvusvahelise üldsusega Moskva mehhanism ei ole iseenesest eesmärgiks, on ainult üks etapp ning par-, Euroopa Parlament peab olema selle kollektiivse mobiliseerimise eesotsas. demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo peab esitlema praeguse olukorra hinnangu ning kuigi Venemaa on hukka mõistnud Moskva mehhanismi, siis tõde tuleb kindlasti päevavalgele, nagu kahe tuhande kümnendal aastal, kui pärast demokraatlike institutsioonide inimõiguste büroo valimisvaatlusi suleti OSCE büroo Minskis. inim-, Äh, ÜRO Inimõiguste Nõukogu võttis kuueteistkümnendal juunil kaks tuhat üksteist vastu äh, resolutsiooni, mille kohaselt peab ÜRO ülemvolinik esitlema olukorra hinnangut e, septembrikuus ning see tähendab, et Valgevene ei saa jätkata samamoodi nagu enne nad ei saa jätkata nii nagu praegu, kus rõhutakse laialdaselt kodanikke ning rikutakse inimõigusi. suur aitäh, härra Beletski, palun. Все мы задаемся вопросом, почему была такая жестокая реакция властей на 19... jah, me kõik oleme endalt küsinud miks valitsus ja ametiasutused on niivõrd vägivaldselt meeleavaldused maha surunud ja vastust meil endiselt ei ole? tundub, et äh, selline reaktsioon äh, äh, tekkis eelkõige seetõttu, et sündmused olid ootamatud, kümned tuhanded inimesed tulid tänavatele ning äh, me sooviks oli äh, sellise rahvamassiga toime tulla, tegemist oli meelteavaldavate inimestega ning tõenäoliselt äh, massilised repressioonid, mis endiselt jätkuvad ka tänasel päeval, just põhjustatud on. see puudutab sõltumata ajakirjanikke ning poliitilisi aktiviste ja mingit lõppu praegu ei paista. ja muidugi mõista ei ole võimalik äh, opositsiooniga üleöö äh, toime tulla. taolised vägivaldsed äh, sündmused on hoolikalt planeeritud. lisaks sellele on ka meie majanduslik olukord päris aktiivne, viiskümmend, meil on viimase kolme kuu jooksul on inflatsioon ulatunud viiekümne protsendini ja tegemist äh, ei ole mitte niivõrd poliitiliste aktivistide rahulolematusega, vaid äh, Valgevene ühiskonna äh, rahulolematusega. finants- ja majanduskruus, kriis on olnud tõsine ning enamus Valgevene rahvast kannatab vaesuse all. Lukašenko populaarsus langeb päevast päeva kuust kuusse ja mingit lõppu sellele ei paista. majanduskriis on seotud ka sellega, et Venemaa-poolne majanduslik toetus on vähenenud viimase kolme aasta jooksul. on Venemaa majanduslik toetus vähenenud kahekordselt. ja praegune Venemaa eh, peaminister Putin annab Valgevenele neli miljardit dollarit aastas, sellest aga ei piisa. ning sellest tulenevalt Lukašenko poolt välja töötatud äh, strateegia on seotud ka Venemaa gaasi ja nafta hindadega. praegu me oleme loomas tolliliitu Kasahstani, Valgevene ja Venemaa vahel Valgevene võimud äh, omalt poolt teevad jõupingutusi selleks, et säilitada sõltumatust. ja äh, üritavad ellu viia oma majanduspoliitikat ning majanduslikke meetmeid. majanduskriisi tagajärjel on äh, ette võetud väga palju erinevaid tegevusi majandus- ja sotsiaalvaldkonnas noored on oma tegevust organiseerinud interneti vahendusel, ehm, ühtset organiseerijat äh, ei ole olnud, liidreid ei ole. protesti, proteste ühendab see, et inimesed lihtsalt äh, on tänavatel ning löövad käsi kokku ja seda on täheldatud peaaegu kõikides Valgevene linnades. varem mingeid protestiaktsioone ei olnud. viimaste kuude jooksul on äh, kinni peetud ligikaudu äh, kaks tuhat isikut ja tuhandele isikule on esitatud süüdistus äh, pisihuligaansustest. samuti on äh, olnud juhte, kus meeleavaldajaid on pekstud ning osasid meeleavaldajaid peetakse kinni. ka tsiviilrikkumiste alusel. tihtilugu kohtud ei kutsu kohale tunnistajaid ning hindavad äh, olukorda politsei poolt kohtule äh, antud dokumentide alusel. Valgevene võimud ei ole valmis äh, praegu rääkima Valgevene äh, opositsiooniga, me oleme näinud, kuidas kohtuprotsesse peetakse poliitiliste aktivistide üle, siiamaani on üle neljakümne isiku äh, vangi mõistetud ning seda üheksateistkümnenda detsembri sündmuste tagajärjel. osad neist on väga kehvas tervislikus olukorras. praegu me üritame tagada seda, et saadikud endiselt avaldaksid survet Valgevene võimudele. Euroopa Parlamendi seisukoht on olnud väga ühtne me teame, et hiljuti on äh, kohtumõistmine toimunud ühe ajakirjaniku üle, aga ta vabastati ning ähm, Našaneva äh, ajaleht siis on kinni pandud. me tahaksime teid tänada Valgevene aktivistide nimel ning vabaühenduste nimel selle äh, tähelepanu eest, mida Euroopa Parlament on pööranud olukorrale Valgevenes me loodame, et äh, te jätkate meie sündmuste tähelepanelikku jälgimist ka sügisel, sest et karta on, et olukord muutub äh, veelgi tõsisemaks ning seda nii poliitilise kui ka majandusliku kriisi tagajärjel. tavalised Valgevene kodanikud on samuti teadlikud teie toetusest, me tahaksime paluda teil Äh, samuti äh, alandada viisahindu Valgevene kodanikele. valgevenelased äh, hindaksid väga koda-, Euroopa Liidu positiivset suhtumist. suur aitäh ning kui lubate, siis mina räägiksin poola keeles Lähen üle siis poola keelele. suur aitäh! tahtsin tänada teid kõiki ja eriti tahaksin tänada kõiki eksperte, kes on Valgevene küsimustes tööd teinud ma pean siin silmas neid eksperte, kes on OECD riikides olnud aktiivsed või neid, kes on äh, äh, meile suurt tähelepanu pööranud. miks see nii oluline meie jaoks on? seda seetõttu, et alates eelmise aasta detsembrist, siis on meile äh, olnud äh, tihedad kontaktid äh, Valgevene ja Euroopa Parlamendi vahel. me teame, et väga tõsiselt on kritiseeritud seda, mis juhtus üheksateistkümnendal detsembril ja sellele järgnevatel päevadel. kuidas on Valgevene võimud siiani reageerinud? meid on süüdistatud selles, et me ei ole üles näidanud piisavat objektiivsust, samuti meid on süüdistatud erapoolikuses, samuti on meid süüdistatud äh, liiga radikaalses äh, sise- ja välisolukorra hindamises äh, Valgevenes. samuti on öeldud, et me oleme poliitiliselt naiivsed ja isegi vastutöötavalt käitunud. ja mida siis sellistele süüdistustele vastatud on? kui me kohtume Valgevene partneritega, siis meie väidame, et tegemist ei ole Euroopa Parlamendi äh, tööga. meie ei väitnud, et tegemist ei olnud rahvusvahelistest normidest kinni pidanud äh, valimistega, vaid OSCD äh, jõudis sellistele järeldustele tegemist ei olnud meiega, Euroopa Parlamendi missiooniga. Valgevenes rikutakse inimõigusi ning samuti eh, tavalisi eh, demokraatlikke põhimõtteid. ajakirjandusvabadust piiratakse ja me kõik teame seda. ning objektiivsed väliseksperdid on samuti seda kinnitanud tegemist on ekspertidega organisatsioonist, kuhu kuulub ka Valgevene. me oleme alati pöördunud Valgevene võimude poole ja nõudnud neilt, et nad peaksid kinni neist õiguslikest aktidest, millele nad on alla kirjutanud. kui te annate oma allkirja paberile, mis kohustab teid teatud reeglitest kinni pidama, siis palun pidage neist reeglitest kinni samuti me oleme korduvalt kuulnud seda, et Valgevene ühiskond nagu äh, iga äh, totalitarismi ajastule järgnev ühiskond tegelikult ei ole veel valmis demokraatiale. tee demokraatiani Valgevenes saab olema pikk. zgoda niektóre kraje być może jah, võib-olla tõesti sellega võib mõneti nõustuda, võib-olla mõningatel riikidel on vaja rohkem aega, et demokraatia teele pöörata. aga me loodame, et muidugi Valgevene läheb demokraatiale üle niivõrd sujuvalt kui, äh, kui teised, kui äh, Tšehhi Vabariik, Leedu äh, või mõned teised kahjuks aga see, mida me praegu näeme Valgevenes, me näeme seda, et mitte ainult ei saa, ei ole edu puudumisega tegemist, vaid on lausa vähikäik sisse antud. tegemist on äh, Valgevene võimude poolt paranoilise reageeringuga inimesi arreteeritakse Valgevenes lihtsalt seetõttu, et nad kõnnivad tänaval. kui te lähete välja ja oma sõpradega kohtute, kui te kohtute mõnekümne inimesega, oma sõpradega ja käsi plaksutate tänaval, siis selle eest võidakse teid lihtsalt arreteerida ja vangi panna. tegemist on täiesti paranoilise reageeringuga sada seitsekümmend isikut on siiani arreteeritud äh, taoliste, taolise tegevuse tõttu. tegemist on vahel olnud ka juhuslike möödakäijatega, kes on arreteeritud. üks naisterahvas, äh, lapseootel naisterahvas arreteeriti ja ta võib-olla kaotas oma lapse just nimelt politsei brutaalse äh, sekkumise tõttu. tuleksin ajakirjanduse juurde. härra Protšobut oli Poola ajalehe korrespondent ning tema kajastas sündumisi üheksateistkümnendal detsembril ta oli igati õigusjärgselt Valgevenes tööl, tal oli akreditatsioon ja ta arreteeriti ning ta mõisteti kolmeks kuuks vangi. ning ta viibiski kolm kuud vangis ilma igasuguse kohtuotsuseta. ja selline otsus langetati seetõttu, et ta olevat laimanud Valgevene presidenti. Euroopa Liit on otsustanud lõpuks, et tuleb kokku leppida sanktsioonides. härra Laitšak, kes esindab siin Valge, Euroopa Liitu, on ütelnud, et sanktsioonid äh, on hakanud ka vilja kandma ja tundub, et ainsaks äh, lahenduseks võitlemaks Valgevene režiimi vastu, ongi sanktsioonid. ja nüüd palun äh, komisjoni raportöör. suur aitäh ma usun, et majanduslik ja poliitiline kriis, mis on Valgevenes kestnud juba üle kuue kuu, on äh, võimaluseks Euroopa Liidule edasi liikuda meie nägemuse eh, poole, milleks on sõltumatu vaba Valgevene, meie naaberriik, kus eh, toimiks sotsiaalne turumajandus. aga on ka selge, eh, ja seda ütlesid eksperdid, et Brüsselis ei saa tagasi pöörduda sellise piiratud dialoogi juurde Minskiga, mis meil oli enne üheksateistkümnendat detsembrit Äh, välja arvatud juhul, kui kõik poliitilised äh, vangid vabastatakse ja seal, kui nad saavad oma tegevusega jätkata. selles osas on teatud uudiseid olnud, aga muidugi mõista. me peame väga tähelepanelikult jälgima seda, mis tingimustel need inimesed vabastatakse. aga muidugi mõista kokku on üle neljakümne poliitvangi ja nad tuleb kõik vabastada. ma usun, et Euroopa Liit peaks tegema rohkem jõupingutusi siin ka Ukrainaga koostöö tegemisel ja ka Venemaaga koostöö tegemisel Valgevene teemade osas. eelmisel nädalal Strasbourgis kohtusime me eh, Ukraina välisministriga eh, Konstantin Krišenkoga ning ma küsisin temalt, mida Kiiev neis küsimustes on ette võtnud ja tema vastas, et valitsus äh, teeb äh, intensiivset koostööd Valgevene valitsusega ning avaldab Minskile survet poliitvangide vabastamiseks. ma arvan, et see on väga oluline sõnum. samuti on oluline, et Moskva mõistaks, et äh, partnerluse parandamine Euroopa Liiduga tähendab ka äh, paremaid majanduslikke suhteid ja poliitilisi suhteid ühiste naabritega, nagu näiteks Valgevene. ma nõustun nendega, kes rääkisid viisarežiimi parandamisest Valgevenega. siin äh, parlamendis on korduvalt üteldud et me oleme üles ehitamas uut Berliini müüri, milleks on äh, majanduslik viisamüür äh, Valgevene ja Euroopa vahel kes peavad äh, peaaegu neljandiku oma palgast välja andma, et saada viisat Euroopa Liitu. Äh, Ida-Euroopa majandussuhete komisjonis äh, tutvustati äh, ülevaadet sellest, millist mõju avaldab praegune viisapoliitika majanduskoostööle idapoolsetes riikides ja see hõlmas üle neljakümne ettevõtte ja kakskümmend viis neist on kaotanud kokkuleppeid oma konkurentidele, sellepärast et viisarežiim on väga karm. nii et ma usun, et äh, lähitulevikus on vaja midagi siin ette võtta. ning muidugi mõista, me peame samuti äh, rohkem äh, koostööd tegema opositsiooniga, aga samuti oleks hea, kui meil oleks äh, kontakte äh, mõõdukate poliitikutega nii Minskis kui ka mujal ning äh, ka praeguse režiimi ametnikega, kes on mõõdukad, sellepärast et osad neist soovivad samuti reforme läbi viia ja nad tahavad, et režiim muutuks, aitäh. Thank you very much, now I am asking uh, suur aitäh ja härra Vigenin, kes on Euronist parlamentaarse assamblee kaaspresident, sõna võtta suur aitäh! се развива по един негативен начин, тъй като повода е са президент. Suur tänu! ja olukord tõesti areneb negatiivses suunas. täna me räägime presidendivalimistest Valgevenes. minu ja ka teiste jaoks e, meie hulgas oli presidendivalimise lõpp e, pettumuseks enne valimisi oli meil lootus, et olukord hakkab aga paranema, aga valimiste päev näitas hoopis teistsugust arengut. mai alguses asutati Euronest ilma Valgevene osaluseta pärast presidendivalimisi oli see osalus täiesti võimatu ja seda me ei soovinud. ja siis äh, pärast seda asutamist äh, me panime paika Valgevene töögrupi, mis koosneb äh, Euroopa Parlamendi esindajatest ja ülejäänud viie Euronesti liikmesriigi parlamentide esindajatest. sellel töögrupil on kaks esimeest, üks äh, esindaja on Euroopa Parlamendist ja teine president on äh, moldovalane. see töögrupp äh, paneb rõhku koostööle Euroopa Liidu ja otseste idanaabrite vahel, mis Euroopa Liidul on, näiteks panustatakse koostööle Ukrainaga. ka Venemaa peaks olema mingil määral kaasatud, aga mis puudutab Valgevenet, siis ma arvan, et äh, me saame üht-teist koos ära teha. mul on äh, mõned küsimused äh, külalistele, kes on hästi kursis sündmustega Valgevenes millised on võimalused selleks, et äh, Valgevenes areneb äh, välja vaba ühiskond, äh, et oleksid vabad valimised, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele. mis puudutab nüüd Euroopa Liitu, siis meie võimalused on piiratud me oleme teinud äh, praktiliselt juba kõik, mis on olnud meie võimsuses. Euroopa Liit äh, on end avanud Valgevene kodanikele, me üritame teha vahet äh, koostööväel Valgevene kodanikuühiskonnaga ja Valgevene riigiga kui me lihtsustame ka viisade saamist, siis me tuleksime veelgi rohkem vastu Valgevene kodanikele. siinkohal tõusetub küsimus, mida me saaksime veel Valgevene jaoks teha, kuidas oleks võimalik toetada opositsiooni nii poliitiliselt kui ka moraalselt, niimoodi, et äh, oleks võimalik toetada opositsiooni erinevaid tegevusi ja aidata kaasa stabiliseerumisele. on väga tervitatav, et opositsioon külastab Euroopa Parlamenti, aga me ju näeme ka, mis juhtub riigis endas opositsiooni esindajatega. viimasel ajal on olnud juhtumeid, mis on tõestanud Valgevenes on arenenud välja või arenemas välja politseirežiim. see toob endaga kaasa lisaraskusi, aga ma loodan, et nii sisemine kui ka välissurve koostöös sotsiaal- ja majanduskriisiga tõesti toob ka endaga kaasa muudatused. suur tänu ja nüüd härra Landsbergis, palun tänan. tahaksin teada, milline on info üheksateistkümnenda detsembri sündmuste kohta, millised on videomaterjalid? Lukašenka koos oma režiimiga oli valmis äh, maha suruma vihatud opositsiooni demonstratsioone, neil oli vaja lihtsalt äh, mingisugust äh, ettekäänet neil oli äh, lihtsalt äh, vaja mingisugust füüsilise kontakti ettekäänet. kas te saaksite võrrelda detsembri sündmusi varasemate valimisjärgsemate kokkupõrgetega? protestijad lähenesid presidendi paleele Milikevitš äh, kutsus äh, üles äh, mitte ründama parlamendihoonet ja siis ühinenud opositsiooni teised liidrid mõistsid teda hukka ja kutsusid teda lausa reeturiks. kas kõigest sellest on tehtud omad järeldused, saadud õppetunnid ja millised on praegu võimalused säilitada ja üles ehitada demokraatlik opositsioon, millel oleks konsolideeritud programm ja taktika. kas on äh, alust äh, süüdistustel, et äh, sündmustesse oli segatud ka Moskva? ja nüüd härra Schultz, palun ja minu küsimus on seotud äh, sellega, mida mainis just äh, kolleeg äh, Landsbergis. kui oli tegemist provokaatoritega, siis kas neid on võimalik identifitseerida, videomaterjalidelt on ju ka näha, kuidas osad inimesed ründavad hooneid. ja pärast selliseid provokatsioone allkirjastati ka need demonstreerijad, kes ei rünnanud äh, hooneid ega kedagi. teine küsimus on äh, mul Aleksander Bielatskile. Poolas äh, ja Ida-Saksamaal oli selline ümarlaua poliitika, kuivõrd see oleks võimalik Valgevenes? omal ajal Saksamaal ja Poolas toimusid siis läbirääkimised opositsiooni ja valitseva režiimi vahel ning paari kuu jooksul jõuti poliitilise konsensuseni. ja suur tänu, härra Kelam, palun. tänan, esimees. mind ähm, julgustab äh, see, et Euroopa Liit on jõudnud äh, ühisseisukohale, et on pandud paika tingimuslikkuse põhimõte enne kui poliitilised vangid ei ole vabastatud ja rehabiliteeritud, ei alustata ametlikku dialoogi. aasta tagasi oli olukord veel teistsugune ja meie liidrid olid äh, liiga agarad äh, sõlmimaks mingisuguseid kokkuleppeid äh, Lukašenkaga. kogemus näitas, et see ei olnud õige ootus minu küsimus külalistele oleks järgmine. kuidas te hindate viimaseid arenguid Valgevene kodanikuühiskonnas? praegu on uus äh, generatsioon, mis kasutab äh, Facebooki ja arvuteid, kas nad on võimelised looma oma organisatsioone? millised on võimalused äh, ühisopositsiooni taastamiseks. see on kõige olulisem eeltingimus. volinik äh, Füüle kutsus äh, hiljuti äh, külla või kohtus Valgevene opositsiooni esindajatega ja kutsus neid üles ka ühinema ja ma tahaksin lõpetuseks küsida, et kas Euroopa Parlament saab midagi teha, et toetada Valgevene poliitvange? kas me saame lähetada neile postkaarti, tunda otsest huvi nende saatuse vastu? proua Andrik Jeene, palun. tänan, räägin äh, leedu keeles. kalbėjo Jatsakas Protasevitšus. E, taip iš tikrųjų tiesa. jah, aitäh. E, tuleksin selle juurde, mida ütles härra Protasevitš. jah, tõepoolest on tõsi, et olukord Valgevenes e, muutub üha tõsisemaks. olukord on tõsinenud, aga see tegelikult näitab ainult režiimi nõrkust, kui isegi väike rühm inimesi kes kokku tulevad ja kes tänaval plaksutavad ja kui neid kinni peetakse, siis see kõik näitab, et režiim on tegelikult lootusetus olukorras, ma usun, et sügisel me näeme muidki sündmusi Valgevenes, mis võib-olla osutuvad veelgi huvitavamaks. tahaksin aga esitada paar küsimust härra Beletskile ja ka teistele ja ma tahaksin teilt küsida. kuidas te näete Euroopa Liidu positsiooni siin, kas Euroopa Liit on teie meelest võimeline rääkima ühel häälel? või leiate te, et mõned liikmesriigid näitavad üles pigem pragmaatilisemat lähenemist ja kas see mõjutab ka Valgevenet? kolleegid on nüüd esitanud mitmed küsimused ja kuna meil on äh, viisteist minutit aega, me peame varsti lõpetama, siis kõik äh, külalised saavad äh, viis minutit, et vastata nendele küsimustele. võib-olla teeme tagurpidi järjekorras kõigepealt härra Bielatski ja siis teised, palun, teil on sõna kui me räägime eesseisvatest üldvalimistest järgmisel aastal sügisel, siis sellised valimised korraldatakse. ja kui on võimalik korraldada vabad valimised, kui äh, ametinikud ei äh, vii sisse suuri muudatusi ja nad ei täida teiepoolseid nõudeid äh, sealhulgas äh, ajakirjandusvabadus, äh, kogunemisvabadus, äh, poliitiline organiseerumisvabadus, ühesõnaga, kui kõikidele nendele teemadele tähelepanu ei pöörata, siis meil vabasid valimisi olla ei saa. teisalt on olukord väga dünaamiline, on mitmesugused stsenaariumid, mis on võimalikud näiteks sügisel äh, algatame me olulised poliitilised kampaaniad ja osa opositsioonist on juba ühinenud, mis on väga hea. ja nüüd äh, küsimus, et kas meil äh, on võimalik säilitada ühtne demokraatlik äh, opositsioon. praegu meil üldset opositsiooni ei ole, on mõningad küsimused, on mõningad valdkonnad, äh, mille osas on opositsioon äh, ühel meelel, näiteks poliitvangide vabastamine. aga siiski praegu ei ole ette nähtud ühistegevusi ja jääb üle ära oodata, mis juhtub sügisel. Tuneesias toimunu näitab, et äh, kui alustatakse massiproteste valitsuse vastu, siis ei ole oluline, kas äh, opositsioonijõud on strukturaalselt äh, ühinenud, ma olin paar kuud tagasi Tuneesias ja paljud ütlesid mulle, et äh, sellist ühtset äh, poliitilist opositsiooni ei olnud ja lihtsalt äh, massiga viidi läbi muudatus ja see on võib-olla ka sama, mida me peaksime Valgevenes tegema. ja mis puudutab äh, Valgevene opositsiooni Euroopa või Moskva meelsust, siis raske on öelda, milline on olukord, igal juhul on ametivõimud avaldanud tugevat survet opositsioonile ma usun, et äh, opositsiooni on sisse imbunud äh, ka Valgevene salaagendid. väga keeruline on äh, siin ähm, kõike täpselt kirjeldada ja mis puudutab nüüd üheksateistkümnendal detsembril tegutsenud provokaatoreid, siis me järgime täpselt kõiki neid äh, kohtuistungeid, äh, mis peetakse nende inimeste üle, kes äh, ründasid äh, parlamendi hoonet, näiteks purustasid aknad ja muud. igal juhul kui ka olid sellised provokaatorid, siis neid ei peetud igal juhul kinni, neid ei arreteeritud, arreteeritud on ainult rahulikud kodanikud, arreteeriti need, kes olid lähedal parlamendi ustele umbes kolmkümmend inimest ja kogu protestijate arv oli viisteist kuni kakskümmend tuhat. ümarlaud on loomulikult äh, hea idee, aga praegu ei ole küll mingisuguseid äh, signaale Valgevene võimude poolt, et nad oleksid valmis opositsiooniga läbi rääkima. ma usun, et äh, majanduskriis ei ole piisavalt äh, karm, sundimaks Valgevene ametivõime alustama läbirääkimisi opositsiooniga. viimased arengud kodanikuühiskonnas minu arvates näitavad, et äh, olukord äh, ei ole halb, hoolimata sellest, et viimase poole aasta jooksul on ametivõinud äh, avaldanud survet kodanikuühiskonnale, on inimesed üldiselt siiski väga aktiivsed. loomulikult äh, laieneb see tegevus järjest äh, enamatele ühiskonnagruppidele järjest rohkem inimesi osaleb äh, liikumises, meil on ajakirjanikud, äh, aktivistid, äh, kes on tulnud toime selle survega, mida neile avaldatakse ka nende avalike kohtuistungite kaudu. ja mis puudutab Euroopa Liitu, siis väga hästi on kuulda Euroopa Parlamendi hääl ja nüüd on äh, fokusseeritud majandussanktsioonid äh, olnud karmimad kui varem ja sellega on Euroopa Liit saatnud Valgevene valitsusele selge signaali, mis jõudis ka kohale. igasugune poliitiline surve ja poliitiliste mehhanismide kasutamine mõjutamaks Lukašenkat ja Valgevene valitsust ei äh, kanna tingimata vilja, aga majandussanktsioonid äh, on sellised, mida poliitikud ka tõesti kuulda võtavad. suur tänu. tõepoolest äh, poliitiliste vangide vabandami-, vabastamine on väga oi-, oluline, kuid nende integreerimine ning nende õiguste taastamine on samuti väga oluline esitati küsimus ka vabaduse õhkkonna suhtes, mul on tunne, et praegu ripub aktivistide pea kohal Damoklese mõõk, et nende tegevust talutakse, mõtlen siin registreerimata vabaühenduste või pressi peale, kuid nende tegevus on ohustatud. ja neid võib alati tabada rõhumine selleks, et olukorda hästi mõista, peab mõistma KGB rolli ning kogu seda võrgustikku õigussüsteemi taga kõik see loob riigis hirmu ja terrori õhkkonna meil on seal mustad nimekirjad. tudengeid äh, küsitletakse niimoodi ennetavalt ja kui me räägime õigusmõistmisest, siis äh, siin on otsused äh, mõjutatud, samuti kohtunikud ja advokaadid on väga mõjutatud. sellepärast tulebki meelde tuletada endale kommunistlikke diktatuure, et mõista, milline on olukord. milline on siis taust sellel olukorral, ma arvan, et Euroopa Liit peab väljendama ennast ühel häälel ning tuleb kaasata rahvusvahelisi partnereid, nagu näiteks Ameerika Ühendriigid, tuleb leida võimalus mobiliseerida Ukrainat ja Venemaad. ning leida suunatud ning arukaid sanktsioone, mis ei lõika läbi kontakte ning mis majanduslikus plaanis ei halvenda rahvastiku olukorda, et ei tekiks uus Kuuba, mis oleks täiesti lämmatatud ning sisse piiratud. samuti tuleb suurendada kontakte süsteemi siseselt ametnikega kõik neist ei järgi presidendi liini, hoolimata sellest, et äh, presidenti ümbritseb hästi töötav repressiivne süsteem. samuti äh, tuleb mõelda finantskriisi reaalsusele ning tuleb leida pehme ülemineku võimalus selle riigi jaoks. samas tuleb meeles pidada, et me ei saa rahvast muuta, nagu Brecht ütles tuleb leida poliitilised lahendused, aitäh. aitäh, palun härra Janno. suur tänu. poliitiliste vangide teema on väga kõrge tähtsusega ning Euroopa Liit jätkab toetuse andmist Valgevenele. oluline on isikute rehabiliteerimine kuid ka kohtuasjade põhjalik läbivaatamine, nii et inimesi ei jäetaks olukorda, kus neil on kriminaalkaristus karistusregistris isegi, kui nad on vabastatud ja kui nad saavad ühiskonnas normaalselt edasi toimida. seega me peame igakülgselt kaaluma neid tingimusi, millel põhjal nad süüdi mõisteti üheksateistkümnenda detsembri sündmustele vastamis äh, reak-, reageeringute äh, äh, õiglus on väga oluline, kuid meil ei ole mingisuguseid tõendeid selle kohta, kes täpselt vägivallaakti algatasid ning me peame need inimesed kindlasti kohtu ette tooma kes andis äh, käsu sekkuda, kes äh, juhatas neid vägivaldseid sündmusi. ametivõimud peavad olema samuti vastutavad siin ning ähm, me peaksime ka tunnistama, et praegu tundub äh, olevat käimas terve rida meeleavaldusi eh, kõikjal Valgevenes. tihtipeale lõpeb see sanktsioonidega, politsei sekkumisega, kuid nagu ka Vahemere lõunapiirkonnas kui džinn pudelist juba välja lasta, nagu juhtus üheksateistkümnendal detsembril, siis on väga raske äh, teda sinna tagasi panna ning äh, inimesi on väga raske nüüd ohjeldada. tundub, et on käimas äh, järjekindel meeleavalduste ja protestide laine, ma arvan, et Euroopa Liit võiks sellest situatsioonist kinni hakata. juba on siin algatatud ümarlaua idee, kuid põhjalikum kestev dialoog jõudmaks äh, laialdase kokkuleppeni, kuidas Euroopa Liit saab Valgevenes toimuvat tööd tunnustada ja jätkata. nagu öeldi, on terve hulk erinevaid hääli, mida tuleb julgustada ning toetada järgnevate kuude jooksul see on väga pikaaegne protsess, kuid ma arvan, et Euroopa Liidul on võimalus ametivõimudele survet avaldada ning leida võimalused toetamaks kodanikuühiskonna organisatsioone nende töös. suur tänu! aitäh! palun, Andrei, võib-olla sa soovid äh, arutelu kokku võtta? suur tänu! kõigepealt tahaksin tänada teid kogu südamest nende väga huvitavate ettekannete eest. suur tänu, et te meile tõite äh, välja õigusemõistmise aspektist lähtuva tõlgenduse üheksateistkümnenda detsembri sündmustest Te näitasite meile nende sündmuste tausta, milline oli nende ajaline raamistik ning milline oli ametivõimude reaktsioon nendele sündmustele rahumeelne meeleavaldus, nagu selgub, ei põhjustanud Minskis probleeme, vaid see oli ainult ettekääne, et äh, äh, Valgevene ametivõimud reageeriksid ja seda väga ebaproportsionaalselt. paljud äh, meeleavaldusega seotud aktivistid on nüüd vanglas ja me peame nad sealt vabastama ning rehabiliteerima. tundub, et OSCE on kinnitanud, et mitte ainult Euroopa Parlament, nagu härra Protasevitš ütles, ei äh, avaldama äh, mittemeeldimust äh, Valgevene ametivõimude suhtes ja me ei ole ainsad, kes kritiseerime Valgevene režiimi, me oleme väga tänulikud OSCE-le, et Nad on uurinud Valgevenes toimuvat ja seda, kuidas me saaksime nendele probleemidele reageerida, kuidas me saaksime avaldada režiimile survet, et poliitilised vangid vabastataks. me peame leidma uusi võimalusi, et Valgevenet muuta ja nagu te ütlesite, sügisel äh, näeme, vaatame suure põnevusega, mis riigis toimub. suur tänu. tahaksin samuti äh, tänada külalisi ning kõigi kohalviibijaid nende panuse eest meie arutelusse. olen nendega nõus, et me peame jätkama rahvusvahelise survega Valgevene režiimile, sest see on ainuke võimalus, kuidas seda sundida poliitilisi vange vabastama ning võib-olla ka mõningaid muudatusi sisse viima vabama ühiskonna ning demokraatliku süsteemi sisseviimiseks riigis. kui ma siia tulin, siis äh, helistasin Andrei Potšovutile kes on siis see ajakirjanik, kes vabastati kõigest mõni päev tagasi tingimisi ning ta ütles mulle, palun ütle kõigile kohalviibijatele, et mind vabastati ainult sellepärast, et Valgevenele avaldati rahvusvahelist survet ning viidi sisse majandussanktsioonid ja et endiselt on risk, et Euroopa Liit laiendab neid sanktsioone. Need olid, need on ainsad argumendid, mida Minsk mõistab. seega ma palun teid säilitada kindlat positsiooni, sest see parandab Valgevene elanike elu. suur tänu, sellega me oleme arutelu lõpetanud, suur tänu kõigile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

head kolleegid, läheme edasi järgmise teema juurde. ja ma palun teil oma kohtadele istuda ja siis jätkame aruteludega. nagu te teate, järgmiseks päevakorrapunktiks on arvamuste vahetus Süüria valitseva, Süüria opositsiooni esindajatega Süürias valitseva hetkeolukorra üle ning äh, seda me teeme koostöös siis Mašriki riikidega suhtlemiseks loodud delegatsiooniga. kohal on ka delegatsiooni juht ja nagu te teate, nüüd juba kolme kuu jooksul on aset leidnud meeleavaldused Süürias, mis on olnud rahumeelsed, mida on aga vägivaldselt režiimi poolt alla surutud selline olukord muidugi ei ole vastuvõetav ja eelmisel nädalal parlament äh, resolutsiooni teel nõudis, et ÜRO Julgeolekunõukogu mõistaks karmilt hukka repressioonid Süürias ning äh, et lõpetatakse arreteerimine ning äh, piinamine, sealhulgas ka laste piinamine. seega me oleme äh, siis hukka mõistnud vägivalla ja nõudnud ka sanktsioonide kehtestamist. ma tahaksin tervitada siinkohal Ähm, tänab külalisi, kes aitavad meil äh, parema äh, ülevaate saada olukorrast tegemist. Äh, doktor Haitan Al-Maleh, tema on just äsja vabastatud vanglast. ta veetis vanglas seitseteist kuud. tegemist oli äh, siis äh, kohtuotsusega, mille kohaselt äh, ta vanglas viibis ja samuti tahaksin tervitada professor Buran Kaljunni, kes on Pariisis äh, kaasaegsete orientalistika uuringute keskuse juhataja ning Sorbonne Nouvellis samuti tegev. ma paluksin siis alustades doktor Malehiga et nad annaksid meile olukorrast ülevaate ja seejärel ma palun, et te piirduksite kümne minutiga mõlemad, nii et me saaksime seejärel jätkata dialoogiga, palun. For your invitation and in second hand suur aitäh esmalt küllakutse eest ja teiseks tahaksin tänada kõiki inimesi ja kõiki valitsusi, kes mind aitasid eh, minu arreteerimise perioodi vältel. tahaksin teid tänada selle eest, et nad kasutasid kogu oma mõjuvõimu režiimi eh, surve avaldamiseks, et mind vabastataks. ma olen tulen Süüriast, kus on aset leidnud revolutsioon, tõeliselt tormilised sündmused. kõik sai alguse kolm kuud tagasi. tuleb ütelda, et inimesed seisid silmitsi väga halva režiimiga. revolutsiooni alguses režiim hakkas avas tule tsiviilisikute pihta, kes ei kandnud relvi, püstoleid ega midagi. kõik inimesed kõikidel tänavatel, kõikides linnades avaldasid meelt rahumeelselt. me ei mõista, miks režiim nende pihta tule avas ja neid tappis. aga see režiim on sama alates tuhande üheksasaja kaheksakümnendast aastast ja miskit ei ole muutnud. kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel aastatel tapeti kuuskümmend, seitsekümmend tuhat inimest vanglates ja mujal. nii et te näete, et tegemist on sarnase mõtlemisega, sarnase taustaga ja režiim jätku, jätkab samal teel. Äh, eelmise diktaatori poeg Bashar siis jätkab samal teel. opositsioonina oleme me ütelnud äh, režiimile, et kui te tahate dialoogi pidada, siis tuleb süütute inimeste tapmine lõpetada, tuleb tangid välja vii-, äh, viia tänavatelt ja tuleb lõpetada turvateenistustega inimeste ründamine. tuleb jõumeetmete kasutamine lõpetada äh, revolutsiooni allasurumisel ja me nõuame samuti, et meil lubataks kokku tulla, et äh, olukorda arutada, aga midagi juhtunud ei ole. režiim jätkas endiselt inimeste arreteerimise ja tapmisega ning nüüd on meil ligikaudu viisteist tuhat inimest vanglates mitte millegi eest. üle kahe tuhande inimese on tapetud ja ligikaudu tuhat viissada on teadmata kadunud. ligikaudu sada last alla viieteist või alla kaheteistaastased on sattunud äh, piinamise ohvriks olgugi et Süüria valitsus on alla kirjutanud kokkulepetele, mille põhjal nad teevad lõpu piinamisele riigis. aga eh, muidugi mõista režiim ei ole oma lubadustest kinni pidanud ega allkirjadest kinni pidanud rahvusvahelise õiguse osas ega kokkulepete osas. ja ka riigis endas režiim ei austa seadust. Nad juhivad riiki käsu põhjal. seadused on raamatutes, raamatud aga riiulitel, nii et te kujutate eda, ette, milline elu meil on sellise režiimi all ma olen ise korduvalt kirju saatnud äh, Basharile um, tema võimule tuleku alguses juba kümme aastat tagasi ja kõige, ja ma olen saatnud kirju ministritele ja võimulolijatele, ma olen kohtunud väga paljude isikutega, kuid mitte midagi ei ole muutunud. ja seega jõudsid inimesed järeldusele, et dialoogi ei ole võimalik pidada. nagu ma ütlesin, tänavatel on palju verd voolanud ning režiim ei tee midagi selleks, et olukord paraneks. opositsioon on hakanud äh, korraldama rühmade koosolekuid omavahel, et arutada riigi tulevikku. sest et meie usume, et see režiim on läbi kukkunud ja temaga on lõpp. Neil ei ole enam mingeid šansse, et jääda võimule. mina leian, et selline režiim nagu iga teinegi valitsus jõuab oma valitsemise aja lõppu Neil ei ole mingeid õigusi äh, ja ka rahvusvahelise õiguse alusel neil ei ole õigust uusi seadusi vastu võtta, et jääda endiselt võimule. Nad peaksid mõtlema selle üle, kuidas äh, lahkuda ja kuidas äh, anda meile võimalus muuta diktaatorlik riik demokraatlikuks riigiks, vabaks riigiks, kus austataks kõiki inimesi, nii religioosseid, etnilisi, araablasi, kurde, rahvusvähemusi. Damaskuses me korraldame koosoleku kuueteistkümnendal, kus me arutame Süüria tulevikku ja järgmine kohtumine toimub Istanbulis äh, samal päeval tegelikult juba. ja paar päeva hiljem üritame me korraldada koosoleku ka kogu opositsiooni vahel, nii et me saaksime koos läbi vaadata need sammud, mida me tahame astuda tulevikus Süüria rahvas usub, et Euroopa on nende partneriks. meil on pikk ühine ajalugu Euroopaga ja ma usun, et kui Euroopa aitab revolutsioonile kaasa, kui Euroopa aitab neid inimesi, kes tänavatel on, siis see tuleb kasuks nii teile kui meile, mõlemale poolele. eriti just rände osas, teil võib olla probleeme sisserändajatega. seega me loodame, et meil õnnestub äh, muuta Süüriat ja tagada hea tulevik. see tuleks kasuks kõikidele pooltele näiteks rääkides sõjalistest küsimustest, Süürias äh, liigub ringi kolmsada tanki, nad on külade ümber, asulate ümber. külades ei ole vett, ei ole toitu päeval viiakse majadest välja mehed, neid piinatakse ning lastakse, sunnitakse nende meeste, naiste kõike pealt vaadata. Nad tegutsevad niimoodi, kuidas, kuidas sellisest kohutavast olukorrast välja tulla? Süüria rahvas on väga vapper. ja hea rahvas. me kõik, kogu ühiskond töötab koos ja on koos tänavatel. ning me loodame leida mingitki abi, poliitilist abi ka teie poolt suur aitäh! suur aitäh! Asking... suur aitäh ja nüüd palun äh, professor ähm, Kaljun. suur aitäh, härra esimees, esmalt ma tahaksin tänada teid küllakutse eest, mikrofon palun kõnelejale jah, aitäh, ma tahaksin esmalt tõesti teid kogu südamest tänada selle eest, et te olete kutsunud meid siia täna ja kutsunud meid siia rääkima ühe riigi üleminekust, kes on väga palju kannatanud ähm, totalitaristliku diktatuuri all ja see riik on nüüd üles minemas demokraatiale. Süüria, nagu te teate, on äh, tuhandeaastane riik, kus alati on kõik kogukonnad olnud kaasatud ning me oleme, ning Süürias on suudetud äh, luua rahvus, äh, mis on salliv, toetab rahu ning on äärmiselt suure tsivilisatsiooniga see riik, äh, aga sattus sovjetliku valitsemismudeli ohvriks kõik vabadused eh, kaotati ära, õigusi rikutakse ja inimesi alandatakse süstemaatiliselt. kahjuks Euroopa poliitika viimase kolmekümne, neljakümne aasta jooksul eh, on olnud seotud selle olukorra tekkimisega soov iga hinna eest tagada stabiilsus piirkonnas, kus äh, on kaks kolm, äh, kaks kolmandikku kütusereservidest ja kus on alati peetud Iisraeli turvalisus prioriteediks. see kõik on kaasa aidanud praeguse olukorra tekkele, seda tuleb meeles pidada ja ma loodan, et lõpuks ometi tehakse, võetakse vastu otsus, eh, millega tehakse lõpp eh, poliitikale, mis on toetanud diktatuuri. sest et seda režiimi on siiamaani eh, peetud stabiilsuse sambaks piirkonnas, nüüd peetakse seda aga nii Süürias kui teistes Lähis-Ida riikides just kogu segaduse tekitajaks. tekkinud on olukord praegu, äh, kus äh, Süüria elanikud on äh, otsustanud oma õigused endi kätte võita ning nad on otsustanud, et on või-, valmis kõik, kõik tegema selleks, nad on valmis kõikideks ohvriteks, nad on valmis sellest režiimist vabanema aga kunagi varem pole ka ükski režiim üles näidanud niivõrd barbaarset suhtumist oma eh, rahva soovide osas kui Süürias. ma usun, et ei vaja enam lisainfot, teil on juba piisavalt infot selle kohta, mis Süürias toimub, aga me oleme siin selleks, et paluda teilt toetust ja abi selle ra-, sellele rahvale ja tema valikutele sest et neil on vaja režiimi, mida nad väärivad ja mis vastab rahva valikutele ja mida esindab rahva poolt valitud valitsus ja mis esindaks tõeliselt rahvast. Süüria opositsioon, opositsioonil läks väga palju aega selleks, et oma tegevust äh, korraldada nüüd on aga organiseerimisega algust tehtud, toimunud on mitmeid kohtumisi, et välja selgitada kõikide seisukohad ja suundumused. Äh, tulevikus leiab veel selliseid kokkutulekuid äh, aset, aga tuleb ütelda, et Süüria opositsioon tegelikult ei ole jagunenud, nagu väidetakse. opositsioon on äh, pluralistlik ja see on normaalne, kõik opositsioonid seda on. opositsioon on aga ühtne Äh, teatud küsimustes neil on ühtne alus, ühtne platvorm ja selle võib kokku võtta paari lausega. esiteks, kogu opositsioon on nõus, et peab üle minema demokraatlikule režiimile ehk siis kogu opositsioon äh, lükkab tagasi kompromissi praeguse režiimiga. teiseks, kogu Süüria opositsioon keeldub äh, relvastatud välissekkumisest süürialased, kõik süürialased on nõus äh, sellega ja nad keelduvad taolisest sekkumisest. Nad on veendunud, et nad on veendunud omaenda jõul. et nad on võimelised omaenda jõul sellest režiimist võitu saama. kolmandaks, kõik süürialased on nõus selles osas, et Süüria on üks ühtne riik, üks ühtne rahvas ja nad äh, lükkavad tagasi igasuguse diskrimineerimise etnilise, religioosse või südametunnistuse põhise diskrimineerimise. samuti keelduvad samuti keelduvad äh, ja nad selle vastu, mida režiim üritab praegu teha, ehk siis üritatakse ära kasutada erinevaid äh, veendumusi ja äh, religioosseid suundumusi opositsiooni seas. neljandaks, opositsioon toetab meeleavaldusi ja rahulikke meeleavaldusi eelkõige, nad, opositsioon on igasuguse vägivalla vastu meeleavaldajate seas ja see on üks küsimus, kus see Süüria opositsioon on tõepoolest üksmeelne. mida Süüria opositsioon ja Süüria rahvas Euroopalt ootab? ma usun, et äh, peamine on see, et tuleks vaadata koos teiega, milliseid vahendeid on võimalik äh, kasutada selleks, et aidata Süüria elanikel oma lootused ellu viia ja üle minna demokraatlikule režiimile. saadikute, poliitikute kohalviibimine Süürias võiks olla suureks abiks ja seeläbi oleks võimalik kaitsta meeleavaldajaid. ma usun, et Euroopa üldiselt, ka parlament võib kaasa aidata ja võib näiteks kavandada teenistuste loomist, eh, mis omalt poolt töötaksid eh, taktikaliste ja kiirete vastuste ja lahenduste leidmise nimel, eh, mida Süüria rahvale praegusel ülemineku ajal vaja on ja muidugi mõista on teie otsustada, mis laadi abi te saate anda ja kuidas te saate toetada Süüria rahvast ja võimaldada neil sellest keerulisest olukorrast välja tulla, aitäh! suur aitäh, härra professor ja nüüd äh, Maarja David, äh, kes on äh, delegatsiooni juht, saab sõna, palun. suur aitäh, härra esimees, ma tahaksin esmalt tänada doktor ähm, Al-Malehi ning professor Kaljuni oma sõnavõttude eest. muidugi mõista, et meie Euroopa Parlamendis äh, pöörame äärmiselt suurt tähelepanu sellele, mis toimub ning äh, väga-väga hoolikalt jälgime seal aset leidvaid sündmusi. me toetame hea meelega kõike, mis äh, aitaks esmalt teha lõpu sellisele kuritegelikule verevalamisele ja teiseks me tahame muidugi kaasa aidata nende tingimuste parandamisele, mis võimaldaksid luua demokraatliku režiimi. ma tahaksin küsida teilt paari-kolme asja. Äh, professor Kaljun, äh, te juba mainisite teatud konkreetseid meetmeid, äh, mida meie, siin ma ei pea silmas mitte ainult Euroopa Parlamenti, vaid kogu Euroopa Liitu kuidas me saaksime, muidugi Euroopa Parlament mängib teatud rolli siin, aga te mainisite konkreetseid meetmeid, mida me võime eh, paluda, et komisjon ja nõukogu vastu võtaksid, et eh, püstitatud eh, eesmärke saavutada. esmalt peatada veresaun, teiseks tagada rahumeelne üleminek avatumale ja demokraatlikumale režiimile. ma ei usu, et ma siin kasutaks valesid sõnu, sellepärast et äh, äh, põhimõtteliselt demokraatiaga on nii, et kas seda on või ei ole, nii et tuleb ütelda välja asjad nii, nagu on, demokraatlikule ühiskonnale üleminekust räägime. ning samuti tuleks vaadata, millist rolli mängivad Iraani võimud ning kuidas nad mõjutavad Süüria valitsuse reageerimist meeleavaldustele. ja edasi kui me vaatame esimesi eh, Liibanoni eritribunali eh, eh, esimesi samme, siis ma tahaksin küsida, kas Süüria võimud mängivad siin ka teatud rolli. ja viimane küsimus, kui lubate. kas te arvate, et äh, avalikkuse tähelepanu kõrvalejuhtimiseks kasutatakse äh, tegevust äh, Iisraeli piiril. suur aitäh, härra Pödering, kes on vastava töörühma esimees, palun sõna teil. ja, suur tänu, esimees. oli väga muljetavaldav kuulata meie mõlemaid külalisi ja ma tahaksin omalt poolt öelda, et me oleme täielikult teiega solidaarsed. Te mainisite sõna stabiilsus, selle juurde kuulub vabadus ja demokraatia. tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel aastatel, kui Euroopa kontinendil oli veel kommunism, siis me rääkisime ka stabiilsusest, aga see oli selline hauarahu äh, stabiilsus. me loodame, et demokraatia saab olema edukas ja kui teie meile ütlete, mida me saame teha, siis me seda ka teeme, aga me ei taha ennast ka peale suruda, me ei taha sekkuda, aga me tahame aidata siis, kui te meile ütlete, mida me peaksime tegema. sellest lähtuvalt on mul üks äh, küsimus ja ma tahan teile anda ühe kirjelduse. kaks tuhat kaheksa, kui toimus äh, kultuuride dialoogi aasta, siis siin äh, Euroopa Parlamendis rääkis Damaskuse suur mufti Hassum. see oli suurepärane kõne, räägiti kultuuridevahelisest dialoogist ja religioonide vahelisest koostööst. ma saatsin paar nädalat tal tagasi talle kirja, andsin talle edasi äh, palve äh, et ta koos kristlike kirikutega kutsuks äh, üles äh, vägivallast loobumisele, ta vastas mulle, aga ta ainult äh, kaitses režiimi ja ma tahaksin küsida, et millised on erinevad moslemirühmitused, ma tean, et al-Assad äh, kaitseb loomulikult oma ringkonnaga režiimi, aga kuidas äh, näevad sunniidid äh, demokraatiat ja kuidas käituvad nüüd kristlased? Süürias kristlasi tolereeriti näiteks Damaskuses ühel kirikul oli lausa valgustatud rist tornis tipus, mida äh, araabia maailmas tihtipeale ei näe ja kuidas nüüd ähm, suhtuvad kristlastest piiskopid äh, arengutesse teie riigis ja me loodame tõesti äh, mitte ainult mõistusega, vaid südamest, et te saavutate edu ja et Süürias saab vaba demokraatia. suur tänu ja nüüd annan sõna härra Pelderile, kes on EFD fraktsiooni koordinaator ja Iisraeli delegatsiooni esimees. Eh, suur tänu, esimees. ja minu küsimus eh, Süüria kolleegidele on seotud sellega, mida ütles just härra Pöttering mul on eh, tihedad kontaktid ühe mehega, kes asub äh, Damaskuses, räägib araabia keelt ja ta tunneb väga muret kristlike kirikute olukorra pärast praegusel hetkel. kuidas äh, opositsioon suhtub äh, sellesse hirmu ja nendesse kartustesse. me ju kõik oleme näinud, mis on toimunud Süürias, me oleme näinud tõendeid nendest jõledatest tegudest ja alles eile jõudis meieni dokument kristliku kiriku esindajalt. Äh, ta kirjeldab, äh, mida on kristlastel oodata pärast Assaadi järgset äh, perioodi. Süüria on väga mm, keeruline multietniline riik ja me ei tohiks unustada ka kurdi vähemuse olukorda. on mitmesuguseid reservatsioone seoses režiimiga ka sellelt aadressilt. Te ütlesite, et te soovite toetust ja ei soovi välissekkumist, aga tunnistajad jällegi ütlevad, et äh, välissekkumine on ju aset leidnud Iraani rahvavabariigi poolt, kas on tõendeid, kas tõesti on kohale jõudnud ka äärmuslased, džihadistid, ekstremistid, kes kõike veel tagant õhutavad ning aitavad kaasa olukorra eskaleerumisele. suur tänu ja nüüd äh, Euroopa Liidu Türgi parlamentaarse delegatsiooni esinejana, palun. Helen Flood. jah, aitäh, et täna siin viibite ja ma usun, et te olete tutvunud ka parlamendi poolt vastu võetud resolutsiooniga Süüria kohta ja tegemist oli meiepoolse ühtse toetusega vabaduse liikumisele ning me mõistsime hukka vägivalla, aga kindlasti te nägite, et siin ei olnud üleskutset Bashar al-Assadile võimult lahkumiseks ning samuti me ei ole viidanud äh, inimsuse vastus, vastaste kuritegude kohta, millele on viidanud äh, Human Rights Watch ma usun, et need küsimused samuti, mis kolleegide poolt esitati, tegelikult näitavad, eh, kus on Euroopa Liidu toetuse piirid, ehk teisisõnu, meil on tekkinud palju küsimusi selle kohta, mis pärast juhtub. ja ma tahaksin, et te selgitaksite eelkõige, milles seisneb dialoog. Te rääkisite eh, ka võimalikest vastuoludest, et kui väidetakse, et poliitilist dialoogi mõjutavad teatud aspektid ja härra Almale seda te ütlesite, see sõltub äh, tankide äh, äh, tagasivõtmisest, vangide vabastamisest ja nii edasi kui te aga sellised tingimused välja käite, siis see tähendab seda, et te olete valmis dialoogi alustama ja ka selle režiimiga. samas te väitsite aga, et, et režiimiga dialoogi pidada ei saa. tegemist ei ole üldse veidra küsimusega, olukord on keeruline, aga minu meelest on siiski väga oluline, et te saaksite selgitada meile, milles asi. kas Damaskuses ei ole juba aset leidnud teatud dialoogi algeid ning kellega? samuti ma usun, et on äh, huvitav see, Eh, kui me saaksime paremini aru sellest, mis režiimi enda ümber toimub, kas näiteks praegu sõjaväes või teistes eh, riigi juhtimise eh, asutustes on teatud deserteerumist täheldada, kas on näha, et ka toetatakse rahvast, me saime aru küll, et Iraani snaiperid toetavad režiimi, aga me tahaksime teada, milline mis kaasneb selles piirkonnas režiimi äh, kukkumisega ja kuidas see mõjutab ka Lähis-Ida üldiselt. ma usun, et äh, kui me selle selge pildi saame, siis on see võimalik paremini ka mm, abistada ning jõuda ka mm, Julgeolekunõukogu resolutsioonini, mis äh, selgelt väljendaks rahvusvahelise üldsuse toetust ja kus nõutakse Bashar el-Assadi tagasiastumist. ja samuti Türgi kohta, kes on väga tugevat survet avaldanud ja korduvalt äh, nõudmisi esitanud ning äh, kes ei usu, et äh, režiim oleks võimeline demokraatlikke ettepanekuid tegema Äh, ning äh, kes on samuti võõrustanud ühte tippkohtumist, ma usun, et Türgi on siin üritanud oma suhteid, äh, suhteid ümber suunata, me teame, et suhted varasema režiimiga olid päris tihedad ja pingelised ja me tahaksime teada, mida te ootate täpsemalt Türgilt, kellel on selles piirkonnas samuti väga oluline roll um,? Like... suur tänu ja nüüd te äh, mõlemad saate kümme minutit vastamiseks. Te näete, et äh, huvi meie hulgas on väga suur ja seda näitavad teile esitatud äh, küsimused. kõigepealt doktor Almale, palun. tänan. esitati küsimusi kristlaste ja kurdide kohta etniliste vähemuste ja religioossete vähemuste kohta Süürias. meie küll selles osas probleeme ei tähelda. paar päeva tagasi lugesin Marif Tauribi kirjutatud raamatut, kes on endine Süüria peaminister ta rääkis läbirääkimistest Prantsusmaaga tuhat üheksasada kolmekümne kuuendal aastal. osad Süüria kirjanikud tol ajal kirjutasid äh, Prantsusmaale et ärge lahkuge Süüriast, sellepärast et kristlased ja kurdid satuvad ohtu. ja nüüd äh, režiim äh, kasutab äh, sama kaarti juba viisteist aastat, kui ma olen kohtunud poliitikute ja ajakirjanikega, siis ma olen kuulnud sedasama lugulaulu, et äh, mida te teete kristlaste heaks ja nii edasi. kui me saame demokraatiaks Süürias, siis täpselt, kui me saime demokraatiaks, siis peaminister oli Farsil Huri, kes oli kristlane. president loobus oma ametikohast paari päeva pärast siis ja Farsil Huri, kristlane, sai presidendiks meil ei ole mingisuguseid probleeme vähemustega ja etniliste gruppidega. me elame rahulikult koos. Assadi režiim, eriti just Assadi režiim on nüüd siin öö, äh, omad öö, äh, müüdid öö, ähm, paika pannud. meil on öö, äh, kristlased, araablased, druusid, aga me kõik oleme praegu süürlased ja kõik, kes praegu tänavatel protesteerivad, kannavad loosungit Üks Süüria. me oleme äh, kõik ühtsed. ma ei tea, kuidas seda paremini seletada. me kõik äh, elame koos. minu õpetaja oli kolledžis äh, moslemi vennaskonna liige, ta oli äh, parlamendi liige see oli tuhande üheksasaja neljakümnendate aastate lõpus, siis kui leidis äh, aset äh, sõjaline riigipööre, nii et ei ole olnud mingisugust probleemi erinevast religioossest äh, grupist pärit inimeste vahel. ma usun, et tulevik saab olema hea kõikidele inimestele, sellepärast et Nad jagavad minu tundeid. me oleme töölised Assadi farmis. Assad vaatleb Süüriat kui farmi ja inimesi kui töölisi. meie nüüd enam farmitöölised olla ei taha ja tahame olukorda muuta kõik süürlased, sõltumata nende päritolust, soovivad äh, oma elu muuta, soovivad äh, vabadust ja soovivad, et kõik inimesed, sõltumata oma päritolust, oleksid äh, kaitstud. ja selles ähm, küsimuses, nagu ma ütlesin, meil hirme ei ole. ja üks äh, sõber rääkis äh, Iraani tegevusest Süürias. mina olen arvamusel ja paljud Süüria opositsionäärid on arvamusel, et äh, Iraani režiim abistab meie diktaatorit. mõlemal on sama taust, tegemist on diktaatoritega. Iraanis on ajatolla põhimõtteliselt äh, diktaator ja Al-Assad on äh, diktaator Süürias. on ka religioossed äh, sidemed Süüria ja Iraani vahel. Al-Assad on nüüd avanud uksed iraanlastele tulemaks Süüriasse, tegemaks mida vaja mõned äh, need äh, Iraani äh, revolutsioonilise armee liikmed on tulnud Süüriasse ja osad meie inimestest on mõned nendest iraanlastest ka kinni püüdnud. kinni on ka peetud mõned Hezbollah liikmed Liibanonist tegemist on siis äh, inimestega, kes üritavad aidata diktaatorlikku Süüria režiimi, neil on omad huvid äh, siin mängus. Süüria on äh, silla peaks Iraani ja Hezbollah vahel Liibanonis. meil sellist transiiditeed vaja ei oleks osad teist äh, küsisid ka läbirääkimiste ja dialoogi kohta režiimiga. režiim on äh, kutsunud äh, mõned opositsiooniliikmed välja, aga meie ei ole nõus nendega mingisugust tehingut sõlmima, sest nad on tapjad. kolm kuud tagasi me küsisime režiimilt, äh, tähendab, me ütlesime neile, et kui te soovite dialoogi, siis äh, tõmmake tagasi tankid ja armee, lõpetage julgeolekuteenistuste poolne inimeste piinamine. las inimesed väljendavad oma ideid tänavatel rahumeelselt. me ütlesime, et vabastage vangid. meil on nüüd äh, viisteist tuhat vangi varem meil äh, oli äh, viis tuhat äh, vangi ja inimesed põhimõtteliselt on arreteeritud täiesti seadusevastaselt, aga režiim loomulikult ei hooli seadusest absoluutselt, see on neile olematu. meie opositsioonis vaatame armee suunas, üks osa armeest äh, kaitseb äh, al-Assadi režiimi. on äh, tuhandeid sõdureid kes äh, on tihedalt seotud Assaadi režiimiga ja kes järgnevad neile tõesti ka hauda, kui vaja. aga on ka teine osa sõjaväelasi, kes äh, on teist meelt, osad nendest on ka põgenenud, on lahkunud armeest, näiteks on nad jõudnud Türki ja ma varsti kohtun ka osadega neist. ma arvan, et äh, lähiajal suur osa armeest tahab peatada režiimi, lõpetada inimeste tapmist. minu arvates see äh, juhtub äh, peagi. suur tänu! tänan ja see oli tõesti äh, positiivne märkus. paljudes riikides armee on just see kõige tugevam jõud ja palun, professor nüüd. aitäh küsimuste eest ma arvan, et olukord on väga keeruline. tõepoolest, erinevate konfessioonide vahel on pinged, räägime sellest ka kohe pikemalt, ma arvan, et siin on neli kuni viis küsimust, kus äh, ma peaksin äh, andma vastuseid äh, vähemuste ja enamuse suhtes, siis välissekkumise suhtes dialoogi suhtes võimukandjatega, kuidas opositsioon seda näeb ning oma suhteid režiimiga. neljandaks küsimus sõjaväe kohta ning viiendaks tulevased alliansid välispoliitika ning alliansid kohalike võimudega, nagu näiteks Türgiga. kõigepealt nüüd, äh, mis puudutab äh, vähemusi, siis ma arvan, et äh, siin on ajalooline argument. Süürias ei ole kunagi olnud konfessioonide vahelisi konflikte, see on ainus riik, kus ei ole kunagi selliseid konflikte olnud, siin kohtuvad erinevad kultuurid ja meie identiteet põhineb nendel erinevatel kultuuridel. see on meid õpetanud dialoogi pidama ja koos kõrvuti elama, see on ainuke riik, kus ei ole e, üht ainust e, juhti, vaid on neli. Ibrahim Hananu, kes on kurd, siis äh, sunniidi juht ja teised, kuid need inimesed ei ole kunagi leidnud, et nende identiteedina nad esindavad vähemusi, vaid nad arvavad, et äh, Süüria koosnebki nendest äh, rahvustest ja nende mälestustes on ainult solidaarsus. ja mm, meie peaminister oli ka kristlane, nagu siin mainiti. see on ainuke riik, kus erinevad kultuurid elavad kõrvuti ning süürlaste vahel ei ole tõkkeid vastavalt religioossele kuuluvusele. meil ei ole ka eliiti, mis oleks jagunenud klannidesse see ongi see, mis meid hirmutab. aga Süüria eliit on alati olnud ühtne ning täna ei ole meil konfessioonidel põhinevaid erakondi, välja arvatud kurdide erakond, mis erandab pigem siiski rahvuslikku ja mitte etnilist meelsust seega ajaloos ja sotsioloogilises plaanis on väga väike risk, et tekiks konfessioonide vaheline sõda. praeguse olukorra tõttu, sest äh, alauiitidel ja kristlastel on hirm kuivõrd režiim on neile peale surunud eh, mõtet, et eh, ta neid kaitseb. kuid ajaloolises plaanis ei ole need konfessioonid kunagi ennast eh, defineerinud kui moslemite vastaseid ja nende eliit näeb seda olukorda endiselt samamoodi kui homme tekivad konfliktid erinevate konfessioonide vahel, siis sekkub Süüria eliit, et öelda stopp. ja heaks näiteks on see, et kui režiim püüdis luua lõhet erinevate kogukondade vahel, siis kogukondade esindajad kohtusid ja otsustasid et iga kogukonna imaam juhatab palveid teises kogukonnas ja nii õnnestus kogukondi ühendada. selles mõttes on meil äh, väga arukas lähenemine, et mitte langeda konfessioonide vahelisse sõtta. Äh, siiski on meil nagu ka Türgis äh, religioosne meelestatus, kuid äh, Erdogani võimule tulemisest äh, peale Türgis ei ole enam religioosne mudel seal, vaid Türgi mudel mis ühendab islamit ja demokraatiaga. me oleme täielikult Iraani mudelist nüüd eemale liikunud. me ei räägi islami revolutsioonist enam, vaid räägime demokraatlikust riigist, seda ei saa unustada ja täna on meil palju tugevam soov demokraatiat luua ka islamiparteides. kui mingisuguse religioosse või kultuurilise praktikaga ennast identifitseerida. niisiis nüüd äh, välissekkumise küsimus. muidugi Iraan on sekkunud ja Süüria välisminister ei ole ka seda varjanud. kuidas on Iraan sekkunud? Nad äh, on andnud nõu julgeoleku alal sõjalises plaanis ja me saame praegu öelda, et Iraani sekkumine on olnud äh, lihtsalt poliitiline tugi ja nõuandev. dialoog režiimiga. mõnda aega tagasi mõtlesime, nagu ka lääneriigid et me saame loota president Assadile, et ta lahendab olukorra kuid ta ei ole seda teinud ja ta ei ole kunagi ennast eraldanud militaarsest huntast. ta ei ole kunagi lubanud demokraatlikku üleminekut. ta ei ole kunagi öelnud, et oma mandaadi lõpus astub ta tagasi ta ei ole kunagi lubanud võrdseid äh, presidendivalimisi ning ta jätkab sellega, et äh, ta käsib sõjaväel rahvast tulistada. täna võib-olla tulistatakse rahvast vähem, kuid hävitatakse terveid äh, elamukvartaleid püütakse hävitada terveid kvartaleid, inimesi piinatakse, võetakse inimestelt ära elekter, vesi, internet, inimesi pekstakse ja piinatakse. tänaseks on viiskümmend kolm inimest hukkunud Süüria vanglates piinamise tagajärjel rääkimata viieteist tuhandest äh, kinnipeetust ja märtrist. seega kui äh, poliitilised erakonnad on nõus dialoogi pidama ilma tingimusteta, mida režiim esitab, see tähendab, et nad tahavad jätkata inimeste tulistamist ja elamukvartalite hävitamist siis ükski opositsioonijõud ei saa sellises dialoogis osaleda, ilma et äh, ta ennast täielikult diskrediteeriks rahva eest. seega, kui inimesed ütlevad nagu näiteks äh, dialoogi reedel et see on mitte dialoog, vaid diktaat, sest režiim otsustab, kes seal osaleda saavad ja millest räägitakse. ning ei väljendata ka seda, miks kohtutakse see tähendab, et opositsioon jäeti täiesti igasugusest dialoogist, nõupidamisest kõrvale. see ei ole seega dialoog, vaid diktaat, mis käib võimukandjate soovi järgi. see on võltsdialoog ja lõks, kuhu võimukandjad tahavad opositsiooni püüda. me ei saa leppida dialoogiga ilma, et repressioonid oleks täielikult lõpetatud. see on tingimus, ilma milleta ei saa dialoogi pidada, see tähendab, et me peame dialoogi revolver meele kohale surutud opositsioon on täiesti ühel nõul selles suhtes, et dialoogi ei saa pidada. ja mõni päev tagasi korraldatud dialoog kukkus täiesti läbi, sest ükski isik, mitte ainult erakondade esindajad, vaid ka muud isikud ei olnud nõus osalema selles dialoogis. see oli täielik läbikukkumine. sest äh, opositsioonil ei olnud mingisugust huvi seal osaleda. kas äh, süürlased arvavad, et äh, sõjavägi reageerib ühel päeval? mina opositsionäärina arvan, et me ei saa armee lagunemise peale loota, me tahame vastupidi, et sõjavägi jääks ühtseks, see on institutsioon, mis tagab meile korra pärast Assaadi. võib-olla armee ei osalegi ju täielikult ainult äh, repressioonides, vaid ainult teatud üksused, kes on selleks määratud, osalevad nendes. ja ma arvan, et ühel päeval mängib äh, sõjavägi veel Süürias olulist poliitilist rolli. ma arvan, et me ei saa rohkem president Assadiga läbi rääkida et ta viiks äh, riiki demokraatia suunas, ma arvan, et riiki saab viia demokraatia suunas äh, rahvuslik üleminekunõukogu, mis koondab sõjaväe esindajaid, kes ei ole kuritegudes osalenud ning opositsiooni esindajaid, kes valmistaksid Süüriat ette uueks demokraatlikuks ajastuks. ning viiendale küsimusele vastuseks, mis puudutab äh, alliansse, ma arvan, et Süüria kriisi üks eripärasid on see, et äh, regionaalsed võimud äh, loodavad Süüriale palju rohkem kui rahvusvaheline üldsus, Iraan, Türgi ja Egiptus mängivad Süüria tulevikus palju olemi-, olulisemat rolli kui USA või Euroopa Liit ja ma arvan, et Euroopa peab koostööd tegema regionaalsete võimudega. arvan, et ainuke lahendus me eh, kardame muidugi, et Süürias hakkavad need erinevad võimud omavahel võistlema, kuid ma arvan, et ainus lahendus Süüria jaoks on dialoog ja mõistmine regionaalsete võimude vahel. tervitan Türgi välisministri külaskäiku Iraani ja ta äh, külastab ka Egiptust ja teisi Lähis-Ida riike oma teel ma tahan, et äh, Euroopa Liit toetaks äh, piirkondlike võimude astutud samme ning ma tahan, et see küsimus seisaks eraldi Iraani ja Euroopa Liidu vahelisest vastuolust, mis on seotud äh, tuumaenergiaga me tahame, et äh, piirkondlike võimude vahel oleks konstruktiivne dialoog ning selles perspektiivis ei arva iraanlased, et äh, Süüria edasine käekäik ei vii Süüriat opositsiooni Iraaniga me tahame koostööd teha kõikide piirkondlike võimudega vastastikuse usalduse õhkkonnas. ma arvan, et teie saate ammu, samuti meid siin aidata. suur tänu, härra Marju David. aitäh. tahaksin lühidalt öelda, et olen mitmel korral kohtunud president Assadiga ning äh, ar olen alati arvanud, et tal on palju vähem võimu kui meie, seda siitpoolt näeme ning ta on oma äh, kaaskonna mõju all, kuid tänapäevaks muidugi on liiga hilja midagi teha. taht-, tahaksin teile öelda, et kahetseme sügavalt rahvusvahelise üldsuse silmakirjalikkust, et meil on siin erinev suhtumine. ma räägin siin Brasiiliast, Hiinast ja Venemaast kui me võrdleme näiteks seda, kuidas me reageerime Liibüa või Süüria kriisile, muidugi loodame, et Süüriast saab tulevikus ilmalik riik ning kultuuride ning religioonide vaheline rahumeelne dialoog toimib ning kestab edasi, me tervitame seda. Ehm, saatkondade ründamisest eile, see on midagi, mida me kindlasti hukka mõistame, kuid me peame mõtlema konkreetsetele meetmetele, et verevalamine lõpetada. kahjuks ei arva me, et äh, teatud isikute varade külmutamine aitaks sellele kaasa. ma ei toeta ka Süüriasse sissetungimist või Liibüa strateegia rakendamist, kuid äh, me peame tegema midagi väga konkreetset ning lõpuks tahaksin paluda teid edasi kontakti hoida ning äh, soovin teile ning äh, kogu Süüria rahvale palju edu äh, riigi üleminemisel demokraatiale. suur tänu nagu te näete, solidaarsus on olemas, me hindame väga kõrgelt seda informatsiooni, mis te meile andsite ning seda, et te tõite meile tükikese reaalsust Süüriast, täname kõiki, äh, kes siin osalesid ning soovime teile palju edu!